So, liebe Kolleginnen, liebe head kolleegid, daamid ja härrad, ütlen teile tere tulemast äh, meie tööhõivekomisjoni koosolekule täna. Äh, me oleme päevakorrapunkti number üks äh, juures, võtame vastu päevakorra, aga kahe muudatusega. nimelt päevakorrapunkt kuus, oskuste garantii ja seitse mis on Euroopa kvalifikatsiooniraamistik elukestvaks õppeks, need lükatakse edasi. see ei muuda aga mitte midagi tänases päevakavas, mis on tõesti tihedalt täis pakitud ja sellepärast juhiksin teie tähelepanu sellele, et peame olema päris äh, konkreetsed aja jagamiseks. kõikidel äh, liikmetel on kaks minutit kõneaega, sealhulgas ka raportööridel ja avariraportööridel. kui me sellest kinni ei pea, siis me ei jõua kusagile täna. ja lisaks muidugi on ka meie eksperdid, äh, neile on äh, kõneajast teada antud, aga kordame selle üle. täna on äh, meil kõik keeled kasutusel, välja arvatud soome, malta, horvaatia ja keelikeel. Davidit pole, siin ei ole vastuväiteid. aga võtame siis selle vaikimisi teadmiseks nüüd kaheksateistkümnenda ja üheksateistkümnenda aprilli kaheteistkümnenda juuli ja kolmteist, neliteist juuli äh, protokollid äh, kaks tuhat kuusteist aastat, äh, muudatusettepanekuid ja vastuväiteid ei ole olnud, kinnitame ära. edasi. päevakorrapunkt number neli. räägime selle päevakorrapunkti all juba saksa keeles väga keerulise pealkirja alusel, ütleb kõneleja, ligipääsetavusnõuded toodetele ja teenustele Äh, liikmesriikides ja selle jaoks äh, haldussätted. nii et äh, kuulamine nelikümmend viis minutit see kestab ja ütlen tere tulemast ekspertidele, kelle oleme siia kutsunud. ekspertidega tahame siin aru pidada ja selge on, et praegusel juhul on meil ka viiptõlge ja siin on ka äh, kõne tekstiks muudatud teie ees, äh, ekraanil on see näha, nii et äh, kõik saavad meid hästi jälgida. ütlen tere tulemast südamest meie ekspertidele, proua Ingrid Aindorf Maailma Tulevikunõukogust, kes on inimõiguste ohvitser ning on ka kontaktpunkt Genfi büroo jaoks, eh, teevad ka, David Capuzzi, kes on eh, eh, USA ligipääsetavuse nõukogu tegevdirektor, siis Sabine Loobning, kes on Mobile Manufacturers Forumi asedirektor ning proua Anna Lawson, kes on Leedsi ülikooli õiguse professor ning ka äh, erivajadustega inimeste uuringute keskuse juht Eh, ilma igasuguse pikema eh, sissejuhatuseta läheme kohe eh, ettekannete juurde ja tahaksin teilt paluda, et jällegi, kuna tänane päevakava on väga tihe, siis viis minutit on teil ettekandeks aega, palun pidage sellest kinni, olen teile väga tänulik selle eest. proua Ingrid Heindorf on meil esimene ekspert ja olge hea, teil on kohe sõna. suur tänu kõigepealt äh, ma tahaksin tänada äh, korraldajaid, et äh, Zero projektile olete esitanud kutse osalemaks selles väga olulises sündmusel siin täna. tegemist on sellise üleilmse organisatsiooniga, mis tegeleb erivajadustega inimeste jõustamisega meie eesmärk on vaadata vastavaid uuringuid, samuti tuumastame ja uurime välja igasuguseid uudseid tõhusaid meetodeid selleks, et inimesi aidata osaleda igapäevases elus, võimaldada neil saada haridusse ning kasutada IKT vahendeid. ligipääsetavused äh, nii hariduse vallas kui ka tehnoloogia vallas on oluline selleks, et äh, inimesed saaksid kasutada ära oma äh, võimalusi ja potentsiaali. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta uuringud viitavad sellele, et äh, uuritud riikide enamikul ei olnud ei hädaolukorra ega hoiatussüsteeme ega ka vastavat telefoniliini Eh, Jaapani eh, maavärinast kaks tuhat üksteist eh, õppisime me seda, et vähemalt neli korda rohkem sai hukka erivajadustega inimesi selles katastroofis kui tavavajadustega inimesi ja see näitab, et nende jaoks on taristu praegu äh, puudulik. UNESCO uuring aastast kaks tuhat neliteist viitas sellele, et IKT tehnoloogiate kasutamist äh, Äh, inimeste jaoks on vaja tagada, see on võõrandamatu inimõigus. tänases äh, keskkonnas on äh, õppimine aina enam veebipõhine, internetis toimub see ning ligipääs kas iPadile ning nutitelefonidele ja arvutitele on seetõttu väga vajalik. ligipääsetavad tehnoloogiad võimaldavad esimees sekkub ja ütleb, et kas saaksite rääkida veidi aeglasemalt, sellepärast et äh, äh, kõne tekstiks äh, tehnoloogia nii kiiresti lihtsalt ei reageeri. kõneleja vabandab, ütleb, et ta on veidike ärevil. nii et ligipääsetavad tehnoloogiad jätkab ta ja teenused on oluline ka selleks, et inimesed saaksid ligipääsu tööhõivele. ligipääsetavad tehnoloogiad võimaldavad inimestel tööturule eh, siseneda ning kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta uuringud viitavad sellele, et eh, ühistranspordi ja õppimisvõimaluste ning eh, töövõimaluste kättesaadavuse puudumine on see põhjus, mikspärast erivajadustega inimesi tööturule ei kaasata ning digitaalseid tehnoloogiaid kasutatakse aina enam. OECD uuringute alusel automaatseks muutuvad kakskümmend viis protsenti äh, töökohtadest ning ligipääsetavus kõigile on võimalus kõigile, äh, ka majanduses äh, osalejatele ning eriti suureks hüveks on see inimestele, kellel on erivajadus, aga ligipääsetavus on muidugi kõikidele ühiskonnaliikmetele oluline. Eh, ligipääsetamatus on tegelikult eh, tõkkeks ka eh, pagulastele, rasedatele naistele, lastele ning vanainimestele vastavalt ÜRO uuringutele kahe tuhande viieteistkümnenda aasta perspektiivis Äh, järgmise viiekümne aasta jooksul oodatakse, et äh, vanurite hulk kasvab viiekümne kuue protsendi võrra ning äh, Iirimaa uuringud näitavad seda, et aina rohkem on vaja, on vaja kliendi nõustamisel kasutada igasuguseid teisi võimalusi, mitte näost näkku suhtlemist, vaid kirjalikku veebi baasil ning muid võimalusi, mis võimaldab ka nende Äh, töövõtjate valikut laiendada. meie projekti uuringutest on tulnud välja järgnev. esiteks, õiguslikult siduv instrument on väga selgelt äh, soovitatav, äh, sellepärast et oluline on võtta arvesse erinevaid ligipääsetavuse aspekte. on vaja arvestada intellektuaalseid kommunikatsioonilisi, institutsioonilisi, füüsilisi ning majandusliku ligipääsetavuse aspekte. nullprojekt on näiteks rõhutanud seda, et intellektuaalne dimensioon jäetakse väga sageli kõrvale ning Euroopa standardid võimaldavad informatsiooni lihtsasti lugeda ja aru saada see ei ole mitte ainult vaimupuudega inimestele tähtis, vaid ka nendele ühe igale igast viiest eurooplasest ühele, kellel on tänasel päeval äh, vajakajäämus lugemisoskusest ning seitsmekümne viiel miljonil Euroopa täiskasvanul ei ole tegelikult üldse äh, baaslugemis- ja kirjutamisoskusi oluline on see, et ligipääsetavus oleks tagatud äh, kogu taristu ulatuses ning see tähendab ka seda, et äh, ligipääsetavus oleks füüsiliselt tagatud inimestele, nad saaksid äh, kõikidesse hoonetesse sisse, aga ka näiteks äh, veebis niimoodi, et kõigil on ligipääs olemas. oluline on ka teenuste ja toodete ligipääsu võimaldamine kõikidele inimestele võtan kokku, ütleb kõneleja, ütleb, et tunnustan kõiki neid inimesi, kes Euroopa ligipääsetavuse akti töö kallal on tööd teinud ning toetame seda ambitsioonikat üldise ligipääsu raamistikku, mis puudutab tooteid ja teenuseid Euroopa Liidus. suur tänu, ütleb esimees. ja nüüd annaksin härra David Kapotsile Ameerika Ühendriikide ligipääsu nõukogust, palun. suur tänu. austatud äh, juhataja, austatud äh, komisjoni liikmed, äh, mina olen puudega inimestega tegelenud juba kolmkümmend aastat olin juristiks, kes nõustas Euroopa, Ameerika Ühendriikide Kongressi, vabandust, ning töötas ameeriklastega kallal eh, siis, eh, mis puudutas eh, ligipääsetavust ja puudega inimeste akti kallal samuti. meil oli neliteist nõuandekomisjoni, kus oli kaasatud kolmsada viiskümmend organisatsiooni, mis tegelesid erinevate teemadega. ning ma teeksin neli ettepanekut, mis puudutab Euroopa ligipääsetavuse akti. minu enda kommentaarid on need ja mitte Ameerika Ühendriikide valitsuse omad esiteks äh, kindlasti tuleb äh, teid tunnustada selle eest, et te ligipääsetusteemadele äh, pöörate tähelepanu teatud toodete ja teemade puhul, aga mind üllatas see, kuivõrd piiratud on selle kohaldusala. nimelt ei räägita üldse avalikust ligipääsust, välitingimustest ning toodetest ja hoonetest, vabandust, ning transpordi ja ühistranspordi taristu küsimuses meie agentuur on pakkunud välja, kuidas oleks võimalik äh, erinevat taristut muuta, hooneid muuta, seda äh, riiklikke ning erasektori äh, ruume, sealhulgas näiteks restoranid, teatrid, erinevad spordiväljakud, mänguväljakud, basseinid, kalapüügikohad ja nii edasi ning oleme teinud ettepanekuid ka, kuidas muuta äh, näiteks äh, sebrasid, kaldteid äh, ja samuti kõnniteid ning mis puudutab igasuguseid avalikke võimalusi ja taristuid, on see eelnõu praegu puudulik. teisest küljest meil on esitatud selles seaduses nõudmised aga mis ei ole täitunud. üheksakümne esimesel aastal Ameerika Ühendriikides me äh, lisasime sellele seadusele suunised juurde. Äh, näiteks äh, siin oli säte pangaautomaatidele, mis puudutas instruktsioone ning informatsioone, informatsiooni, mis peaks olema võimalik kasutada ka inimeste poolt, kellel on nägemispuue nii et selle funktsiooni ja toimimissuunised olid välja Äh, antud, aga samas äh, sel, need olid niivõrd udused, need suunised, et äh, pangaautomaatidel olid küll pandud lisainstruktsioonid peale, aga selle toimimine ei muutunud mitte kuidagi ja nägemispuudega inimesed seda siiski kasutada ei saanud. nii et nägemispuudega kliendid olid pettunud ja nõudsid seda, et pangaautomaadid äh, kasutaksid audiosuuniseid, aga äh, sellele järgneval äh, kohtuistungil tehtud otsus oli niivõrd udune jällegi oma järeldustes kohtukaasus, mm, et ei muutunud selles osas midagi. kahe tuhande neljateistkümnendal, neljandal aastal nõudsime me seda, et pangaautomaatel oleks äh, kõnetekstile funktsioon, et oleks äh, teatud äh, nupustik ning oleks ka võimalik kasutada kõrvaklappe. ja kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast nüüd oli juba rohkem kui sada tuhat pangaautomaati, mis seda võimaldavad. meil on Äh, oma õigusakt, nagu öeldud, mis puudutavad äh, funktsiooni ja funktsiooni kasutamist, aga ka tehnilised kriteeriumid peavad olema täidetud. kui tehnilised nõudmised on olemas, siis ei ole vaja reaalselt äh, toimimisfunktsiooni üldse vaja. seda kasutatakse ainult üleüldises toote hindamises ning ka teatud kriteeriumite puhul praegusel hetkel on IKT standardite uuendus ette võetud ning need on harmoneeritud Euroopa äh, standardiga EN kolmsada üks viis nelikümmend üheksa, mis on uue ähm, äh, siis hanke standardi number. siin on teatud äh, toimimiskriteeriumid ning tehnilised sätted, äh, nii et mitte ainult toimimist ei vaadata, vaid ka tehnilisi kriteeriumeid ning seaduse lisa üks tugev ta saaks paremaks, kui kasutatakse just ligipääsetavuse standardit EN-i. Äh, samuti äh, ligipääsetavuse ja teenuste ligipääsetavuse äh, hinnamine vastavalt EÜ märgile oleks libe tee, funktsionaalsed toimimismeetodid on väga raskelt ennast hinnatavad, toon siin jällegi paralleeli selle pangaautomaadi näitega, et kui tootel on mitmed erinevad märgised, võivad need olla vääriti informatsiooni põhjustavad äh, klientidele. näiteks äh, pangaautomaatide puhul, kui kui kaugelt seda võiks kasutada, kui palju, millised on nende kasutustingimused konkreetsemad? Ameerika Ühendriikides ei ole vaja konkreetset äh, märgistust ligipääsetavuse jaoks IKT vahenditele ja äh, lõpetuseks äh, tahaksin kindlasti nõu-, rõhutada seda, et peaks olema tugev jõustamisskeem. Äh, direktiiv pakub välja võimaluse küll neid sätteid üle võtta, aga me oleme Ameerika Ühendriikides jõustamist rõhutanud, siin on teatud karistusmäärad ette nähtud, kui neid ligipääsetavussätteid ei täideta kui ülevõtmine on vabatahtlik ja ei ole tugevat jõustamismehhanismi, siis eh, ei ole sellel eh, konkreetsel seadusel ka väga tugevat mõju. Eh, sellepärast, et kui õigused ei ole kaitstud, siis õigusi ei ole olemaski. suur tänu teile! suur tänu ja nüüd annaksin sõna proua Sabine Loobningile Mobile Manufacturers Forumist, palun! um,? Have... suur tänu. ma olen äh, slaidi esitluse ette valmistanud, vaatame nüüd, kust see tuleb. Yes, perfect, many thanks. First of all a big thank you. kõigepealt tahaksin öelda suur aitäh, et te kutsusite meid siia ja et me saaksime jagada oma kogemusi seoses erivajadustega inimeste ligipääsetavuse aktiga. ma esindan MMF-i, see on ühendus, mis, kuhu kuuluvad erinevad äh, mobiilseadmete tootjad ja äh, me oleme tegelenud äh, väga palju erivajadustega inimeste küsimusega ja selle tulemuseks on töötatud välja uus algatus, KARI, ülemaailmne ligipääsetavuse aruandluse algatus ja eh, meil on selliste eh, ligipääsetavate omadustega üle tuhande ühesaja mobiiltelefoni juba välja töötatud. nüüd tahaksin alustada positiivse sõnumiga. nimelt me jagame seda üldist suhtumist, anda rohkem volitusi tarbijale, õigust kaasa rääkida selleks, et toote, toodete kasutatavus paraneks Kari projektis osalejad on kõik kõik äh, pühendunud äh, sellele, et äh, ka tavakasutaja tooted oleksid erivajadustega inimestele ligipääsetavad. loomulikult tahaksime ka äriplatvormi kaudu veel eriti anda ligipääsetavuse küsimuses sõnaõigust puuetega inimestele endile. me tahaksime, tahaksime, et tarbija saaks ise kirjeldada, millised on tema vajadused ja loomulikult, kui sellised ligipääsetavusomadused eh, on kõikidel, kõikidel toodetel ette nähtud, siis see edendab ka konkurentsi turul. eelkõnelejad ei rääkinud CE märgist ehm, täpsemalt, tegelikult ma arvan, et on väga tähtis, et ehm, et me räägiksime ligipääsetavusest eh, ja, ja tootjad peavadki saama öelda, et jah, kas see on ligipääsetav või mitte, siis saab CE-märgistust kasutada või mitte. tegelikult eh, see päris nii mustvalge ei ole, tahaksin teile rääkida sellest, eh, mida see tähendab meil on nüüd kaks, kahe seadme kirjeldused siin ekraanil. A-seadel on väga palju omadusi, mis võimaldavad äh, nägemispuudega inimesel seda kasutada, ekraani suurendaja, äh, fondi suurendaja, kõrge kontrast äh, ja nii edasi. aga pimeda kirja tuge tal ei ole ja ekraanilugejat, mis on eelnevalt sisestatud, ei ole samuti. B tootel on samuti väga palju erinevaid, erinevaid omadusi, mis teeb selle lihtsamaks just eh, eh, kuulmispuudega inimesele, seal on eh, tekst, mis näitab heli, helisõnumeid, seal on vibratsioon ja nii edasi. aga jällegi, nägemispuudega inimesele see ei ole kohane ja nüüd Euroopa Liidus kumbagi äh, seadet ei saaks nagu äh, turule lubada, sellepärast et CE märgistus pannakse ainult sellele tootele, mis on kõigile puuetega inimestele ligipääsetav, see on kõik või mitte midagi lähenemine. Äh, ja kui me räägime nüüd funktsionaalsetest nõuetest, siis me arvame, et praegune ligipääsetavuse akt tegelikult ei arvesta funktsionaalsust näiteks seal räägitakse sellest, et informatsiooni edastamiseks peab olema alternatiivseid värve kasutatud. ligipääsetavusstandardites, äh, millest äh, David rääkis, kolmsada üks, viissada nelikümmend kaheksa, öeldakse IKT visuaalmudel äh, äh, ei võimalda samas äh, värvi eristada. ja nüüd te näete, äh, kuidas tekivad takistused toodete turule tulekuks. me arvame, et äh, tootja peaks saama andma, anda kogu informatsiooni, vajaliku informatsiooni toote kohta, millel ta turule toob. me arvame, et funktsionaalne lähenemine oleks väga oluline ja tuleks keskenduda ka pigem aruandlusele ja, ja turuseirele kui CE märgistamisele. ma kõiki slaide ei taha eh, näidatagi teile, aga kui teid huvitab, siis eh, CE märgi kohta oleme eh, veidi rohkem informatsiooni lisanud lõpetuseks tahaksin öelda, et hea meelega teeksime Euroopa Komisjoni ja parlamendiga koostööd, et jõuda soovitud tulemusteni, tänan. suur tänu. järgmisena Anna Hausen, Linsi ülikool. Is that okay then? <clears throat> okay,. Great... suur aitäh, mul on hea meel, et ma saan siin täna Euroopa Parlamendis esineda. Euroopa Parlament on juba kaua toetanud erivajadustega inimeste eh, vajadusi. ma räägiksin siin juriidilistest nõuetest, eh, võimalustest, eh, eetilistest probleemidest seoses Äh, ligipääsetavusaktiga alguses ma mõtlesin, et, et ma peaksingi rääkima tegelikult ainult juriidilisest aspektist, aga äh, nüüd lihtsalt otsustasin, et alustan sellest. meie äh, juriidiline, meie töö juriidiline alus on seotud ÜRO puuetega inimeste konventsiooniga, enamus Euroopa Liidu liikmesriike on selle ratifitseerinud ja Euroopa Liit samuti. Euroopa Liit äh, on selle konventsiooni nõudmisi täitnud ja seda täitmist järgib äh, ÜRO vastav komitee, seda tehti eelmisel aastal ja ähm, see komitee soovitaski Euroopa Liidul võtta vastu ligipääsetavuse akt niipea kui võimalik ligipääsetavuse kohustus vastavalt konventsioonile tuleneb konventsiooni artiklist üheksa eelkõige, Euroopa Liit ja teised konventsiooni osalised peavad äh, kõikidele andma võrdse ligipääsu nii füüsilises keskkonnas, transpordile, tehnoloogiale kui ka muudele rajatistele ja teenustele, mis on ähm, avalikkusele kättesaadavad selleks, et seda saavutada, on vaja äh, identifitseeritud takistused kõrvel, kõrvaldada, samuti on oluline miinimumstandardite ja suuniste vastuvõtmine ning edendada siis äh, vastavate toodete, teenuste väljatöötamist ja luua äh, ligipääsetavad IKT-süsteemid, seega päris ulatuslikud kohustused kui me nüüd konkreetsemalt artiklist üheksa räägime ja teistest olulistest artiklitest, siis ligipääsetavus on eh, konventsiooni aluspõhimõte, seega see on horisontaalne läbiv teema, mis rõhutab, et ehm, ligipääsetavus on nagu ehm, nõue, mis, mis avab keskkonna väga paljudele-paljudele inimestele. ja nüüd eh, veel üks artikkel neli kolm on väga tähtis. seal öeldakse, et konventsiooni osalised eh, peavad konsulteerima puuetega inimestega, organisatsioonidega, kui nad töötavad välja vastavaid poliitikaid ja õigusakte ja ma arvan, et see on eriti tähtis, kui me räägime ligipääsetavuse kontekstist. Läheksin edasi, räägin juriidilistest võimalustest. kui me nüüd nendele nõudmistele reageerime, mis tulenevad ÜRO konventsioonist, mille osalised on Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Liit ka, siis tekib võimalus ligipääsetavuse akti kaudu saavutada siseturu parem funktsioneerimine eh, on võimalik eh, barjääridest üle saada, eh, neid vältida ja vältida uute barjääride tekkimist ligipääsetavusele ja see on riigi tasandil oluline. seda peaksid arvestama liikmesriigid, kui nad konventsiooni nõudmisi täidavad. lisaks sellele annab konventsioon Euroopa Liidule võimaluse täpsustada ligipääsetavust kui, kui nähtust oma õigusaktide kaudu, näiteks riigihanke direktiivi kaudu, audiovisuaal- ja meediateenuste direktiivi kaudu ja nüüd, kui me räägime eetikast, siis ähm, ligipääsetavuse puudumisel on oma hind. Ähm, kui me võrdleme nüüd äh, see, äh, see, neid hindasid, mida tuleb äh, maksta selleks, et tagada ligipääsetavus, siis me saame aru, et, et mõlemal on oma hind. räägiksin eelkõige IKT uuest tehnolo-, tehnoloogiast. viitaksin siin ühele kohtuasjale Nüsti Tagas äh, Ungari vastu, äh, kus või mille kaudu äh, tuli välja, et panga teenuste kasutamisel peaksid puuetega inimesed justkui võõrastele usaldama oma panga andmeid. see tegelikult muudab nende elu vähem turvaliseks ja pankade, pankade kindlustusskeemid ei kata nende juhtumeid, sest nad on avaldanud oma PIN-numbri kellelegi. teine kohtuasi, millest ma tahaksin rääkida, on Jõngelin Rootsi vastu ja see kindlasti äh, on teilegi teada või vähemalt puudutab teid, see puudutab äh, tööhõivet. Äh, see rääk-, see räägib ähm, avaliku sektori suurest tööandjast, kes ei võimaldanud pimedal inimesel äh, tööle ligipääsu, kuigi äh, muudest küsimustest oleks ta olnud äh, või muudest aspektidest vaadelduna oleks ta olnud võib-olla parim kandidaat kohale, kuhu ta kandideeris. kokkuvõttes tahaksin öelda, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, peavad midagi ette võtma äh, ligipääsetavusel on oma hind, nii emotsionaalne, rahaline, ka eetiline hind. Euroopa ligipääsetavuse akt on võimalus midagi Euroopas muuta, oluline on mõelda, kuidas, oluline on mõelda, kuidas midagi muuta ja mitte ära unustada seda, et ka erivajadustega inimestel, inimestele tuleb tähelepanu pöörata. tänan niisiis, suur tänu ekspertidele ettekannete eest. päris viis minutit need ei olnud küll, aga ma usun, et me jõuame siiski siin ajaliselt mõistlikule tulemusele. teises voorus nüüd variraportöör, variraportöör saavad sõna. arvamuse on koostanud Adam Kuuse, palun kaks minutit suur tänu, esimees, teen lühidalt. minu arvates on selle kuulamise eesmärgiks kuulata ära ekspertide arvamus, nii et meie raportööri ja variraportööridena saaksime selle info oma dokumenti üle võtta. ma tahaksin juhtida tähelepanu ühele puudusele minu arvates on äh, siin konkreetselt millestki puudu Euroopa puuetega inimese, inimeste foorumit äh, tahaksin siinkohal mainida. kui esimees annab äh, sõna selle foorumi esindajale, siis oleks see väga hea, sest siis me kuuleksime, mida nemad meilt Äh, ootavad. jään ära oot-, koostööd variraportööridega, me oleme silmitsi suurte väljakutsetega. suur tänu. järgmisena saab sõna Richard Howitt. Richard, ma ei näe teda, kus ta on? ta ei ole kohal. selga järgmisena Helga Stevens, palun Dank u wel, dank u wel voorzitter. Ja. tänan, esimees. loomulikult äh, tervitan ka mina seda kuulamist. on väga hea, et meil on nüüd äh, võimalus rääkida Euroopa seadusandlusest äh, ekspertidega. ma olen nõus kolleeg Adamiga, ka minu arvates tuleks äh, kuulata ära puuetega inimeste organisatsioonide esindajad. me peame ära kuulama puuetega inimesed. ma sain aru, et järgmistel koosolekutel meil on rohkem võimalusi selle teema arutamiseks, seetõttu ma tahaksin anda oma kõneaja Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi esindajale. jah see on küll väga kena, aga ma oleksin nii või teisiti selle aja tegelikult leidnud. järgmisena saab sõna Marian Harkin, palun. tänan, esimees. suur tänu ettekannete eest. vabandust, et ma ei olnud algusest peale kohal, aga ma sain väga põhjalikud märkmed. ma tahaksin tänada kõiki neid, kes täna sõna võtsid, see oli hea sissejuhatus lähenemisnurgad olid erinevad, aga see on hea, me peame kaaluma erinevaid äh, alternatiive. mina variraportöörina ootan koostööd erinevate ekspertidega, tegemist on äh, ühe minu põhivaldkonnaga, ma hea meelega kuulan ka teiste riikide arvamust, sellepärast et äh, niimoodi äh, meil õnnestub ehk kokku panna väga hea dokument, nii et sarnaselt teiste variraportööridega ootan koostööd kolleeg Koosaga. igal juhul me loodame, et äh, me võtame vastu ligipääsetavusnõuded, mis tõesti muudavad puuetega inimeste elu. suur tänu kolleeg Kunevat ma ei näe, seega saab äh, sõna Tatjana Štenoka, palun, kus ta on? palun seal. Tatjana Štenoka, palun. suur tänu. vabandust, ma just saabusin. olid probleemid liiklusega ma kuulsin, et äh, meil äh, esinesid erinevad kõnelejad siin kuulamise raames. mul on väga hea meel, et siin on esindatud puuetega inimeste vabaühendused ja teised tegijad. kui nüüd rääkida sellest teemast, siis äh, me ei räägi ainult äh, tehnilisest juurdepääsust äh, kaupadele ja teenustele, vaid me räägime siin ka tööhõivest, me oleme ju tööhõivekomisjonis ja me peame sellele teemale andma ka vastava omapoolse sisendi. oluline on arvestada kõiki neid äh, tingimusi, mis on vajalikud äh, puuetega inimestele sotsiaalsest äh, vaatenurgast. Need on minu lühikommentaarid, aitäh. suur tänu. Laura Tšiat ma ei näe. edasi. Dominique Martin, palun kaks minutit. suur aitäh. Äh, puuetega inimeste küsimused, jah, tõesti, äh, tervitan kõiki neid sõnavõtte, mida me siin kuulsime, aga komisjoni direktiivi ettepanek näeb ette siseturu toimimise parandamist ja äh, igasuguste barjääride kõrvaldamist nii, et siseturul oleksid kõik kaasatud, ühiskonda oleksid kõik kaasatud, aga kui me räägime eh, toodete ja teenuste hindadest, siis need seavad teatud piirangud, eh, piirangud ettevõtjatele, eh, avalikele hangetele, kohalikele omavalitsustele. nüüd milleni see viib? võib tunduda, et erivajadustega inimest Äh, vajadusi nagu äh, kasutatakse ära siseturu edendamiseks. selleks, et harmoneerimist paremini aktsepteerida, et turud oleksid kõik ühtlustatud ja selle nimel äh, räägitakse füüsilisest ligipääsust toodetele ja üldse ligipääsust, aga see ei ole nii lihtsalt äh, lahendatav, räägime näiteks ÜRO konventsioonist, Euroopa Liit on sellega ühinenud, äh, aga see on nagu Trooja hobune, mida kasutatakse ära äh, föderalistliku Euroopa Liidu turu edendamiseks, tänan. niisiis, mul on veel kaks kõnelejat siin nimekirjas ja ma teeksin et ettepaneku võtta vastu Adam Koosa ja Helga Stevensi ettepaneku lasta puuetega inimeste foorumi esindajal kõneleda kaks minutit, tundub, et keegi selle vastu ei ole, nii et kõigepealt Adam Kering ja siis Juta. Thank you very much for giving me the floor suur tänu, mina olen Katrin Otten Euroopa puuetega inimeste foorumist. me esindame Euroopa puuetega inimesi ja me oleme juba aastaid äh, võidelnud äh, ligipääsetavusnõuete eest. jätkame oma tegevust ka käesoleval mandaadi ajal. suur tänu, et te mulle sõna andsite väga oluline on äh, suhelda otse puuetega inimestega ja neid esindavate organisatsioonidega, seda näeb ette ka ÜRO konventsioon. ligipääsetavusnõuded äh, võivad muuta igapäevast elu kaheksakümne miljoni puuetega inimese jaoks ja samuti puudutab see sada üheksakümmend äh, miljonit eakat inimest me räägime siin äh, pangandusteenuste kasutamisest e, e-kaubandusest äh, ja nii edasi, aga teatud äh, aspekte tuleb veel tugevdada, et see seadusandlus oleks hästi toimiv, meil tuleb kohaldamisala laiendada, jääme ära ootama head koostööd siinkohal ka teie komisjoni esindajatega. väga oluline on loomulikult, et Äh, meil oleks ähm, hästi ähm, kasutatavad äh, teenused, aga me peame ka vaatama, et me ei läheks äh, nõudmistes liiga kaugele. meil peab olema tugev jõustamismehhanism kindlasti ette nähtud. kui on liiga palju erandeid, siis selle nõrgestab eesmärki, nii et meil peaks erandeid olema võimalikult vähe, loodetavasti tööhõivekomisjon arvestab sellega. igal juhul on meie foorum äh, hea meelega ka edaspidi selles õigusloome protsessis teiega kontaktis. niisiis, kui äh, fraktsioonil ei ole esindajat kohal, kui ma nime välja hüüan, siis andke palun kohe teada, kui tal on asendaja. nüüd saab Juta Steinrück sõna. mul on hea meel, et Euroopa Puuetega Inimeste Foorum sai siinkohal sõna sellepärast, et algselt äh, selle organisatsiooni esindaja kõnelejate nimekirjas ei olnud, koordinaatorite koosolekul me sellest rääkisime, seal hääletati see ettepanek maha, aga on hea, et Äh, praegu selle foorumi esindaja sõna sai, me ei räägi siin ju lihtsalt inimestest, puuetega inimestest, vaid me peame rääkima puuetega inimestega. osadel on siin tõesti oma kodutöö vaja ära teha. me ei räägi siin natsionalistlikust siseturu kaitsest. puuetega inimestel peab olema juurdepääs mitte ainult oma koduriigi toodetele, vaid kogu siseturu toodangule. Euroopas seisneb üks äh, suurimaid probleeme selles, et nõukogu blokeerib horisontaalset diskrimineerimisvastast direktiivi, me liigume edasi väga aeglaselt. kui see blokaad nõukogus äh, lõpeks, siis äh, võimaldaks ka meil parlamendis oma töödega edasi minna. põhiprobleemideks on juurdepääs äh, kohasele eluasemele, tervishoiule, kindlustusele, kinnisvaralaenudele ja nii edasi. Need teemad on väga olulised puuetega inimestele. ekspertidele ma ütleksin, et võib-olla võiksite tuua meile mõningaid konkreetseid näiteid äh, millistes aspektides me saaksime komisjoni ettepanekut parandada. pangaautomaatide teema toodi välja, aga veel, aitäh. suur tänu. oleks väga hea, kui te saaksite meile saata need näited ka kirjalikult. ja nüüd Anne-Keerike, palun suur tänu, esimees, suur tänu kõikidele aktiivsetele kolleegidele. me räägime siin äh, komisjoni ettepanekust, äh, mis puudutab liikmesriigide õiguse haldusraamide ühtlustamist seoses toodete ja teenuste äh, ligipääsetavusnõuetega. ma usun kindlalt, et meil õnnestub Adam Kuusa juhtimisel panna siin paika kõige olulisemad aspektid, lisan juurde omalt poolt veel mõned äh, detailid, nagu sooviti ja neid detaile tuleb hiljemgi juurde, aga kaks aspekti on minu jaoks väga olulised. kõigepealt üle-euroopaline pimedate koerte ja saatekoerte tunnustamine Saksamaal ja ka teistes riikides kuuleme me tihti et inimestel, kes äh, sõltuvad äh, saatjakordest on silmitsi erinevate probleemidega, neid sõimatakse ühistranspordis äh, ja nii edasi. on väga oluline, et me paneks mustvalgele kirja õigusloomes, et saatjakoerad on igal pool teretulnud. teiseks, igihaljas teema mis võib-olla ka segadusse ajab, äh, on üle-euroopaline imetamisõigus. ikka ja jälle oleme silmitsi juhtumitega, kus äh, imetavad emad parkidest, kohvikutest, äh, rongidest ja mujalt välja visatakse, sellepärast nad imetavad oma last. see on diskrimineerimine. see on äh, siseturu teenuste osutamise välistamine. see probleem puudutab mitmeid, äh, paljusid emasid, me peame neile tagama iseenesestmõistetava imetamisõiguse üle kogu Euroopa ja me peame lähtuma siin äh, äh Briti ligipääsetavusnõudest, mis juba sellise õiguse emadele annab ja vastavad pädevused meil selle teemaga edasi tegelemiseks on. Äh, muidugi imetamine ei ole nüüd erivajaduste äh, näide, siin ütleb äh, esimees Adam Kosa saab aga nüüd kaheks minutiks sõna raportorina, palun. köszönöm a szót, elnök úr kedves kolleegad! suur tänu teile, äh, juhataja, äh, austatud kolleegid, äh, suur tänu teile sõna võtmast. ma ei ole päris kindel, kas see kuulamine nüüd lõpeb minu sõnavõtuga või mitte, aga tahaksin sõna võtta lühidalt ja tahtsin äh, anda võim-, võimaluse sõna võtta ka meie erivajadustega inimeste organisatsioonide esindajatele. aga nüüd paljud sõnavõtud äh, siin ja sõnavõtjad rõhutasid seda, et äh, selle plaanitud seaduse rakendusala on liiga kitsuke. aga kui me nüüd kui reeglid täpselt kirjutavad ette seda, eh, millised peavad olema nende toodete eh, kasutustingimused ja nii edasi, eh, et, et see on liiga ettekirjutav. aga teisest küljest, kui need reeglid ei ole ette kirjutatud konkreetselt, siis on see ikkagi puudega inimeste jaoks kasutamatu. oluline on piiramata ligipääs teenustele ja toodetele ning äh, mis puudutab äh, nüüd Prantsuse kolleegi kommentaari, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et äh, puudega inimeste probleeme ei tohi ühte patta panna sisepoliitiliste kähmlustega, need on kaks erinevat valdkonda ja mina ei luba seda, et sellist vaimu öö, sõnavõtud siin aset leiavad, nimelt on oluline siiski inimõiguste küsimus peamiselt. suur tänu Äh, suur aitäh, ütleb esimees, oleme nüüd selle debati lõpuni jõuda ta-, jõudnud, aga tahaksin paluda, et äh, need ettepanekud, mis meie tööd rikastaksid ja laiendaksid, palun andke need edasi ka raportööridega niimoodi, et me saaksime rikastada äh, seda tööprotsessi. suur aitäh teile teie teadmiste eest ning nende jagamise eest. tahaksin tänada ka viipkeeletõlke, ütleb esimees ning keegi ning neid kolleege, kes on aidanud äh, kõnet tekstiks äh, muuta. kahekümnendal oktoobril on meil äh, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg. kahekümne üheksandal arutame neid ning kahekümne kuuendal jaanuaril ilmselt toimub hääletamine kaks tuhat seitseteist. suur tänu ja niimoodi jõuame meie järgmise päevakorrapunktini järgmine päevakorrapunkt on äh, sotsiaalõiguste Euroopa sammas. Äh, Maria Sauro Rodriguez on meie raportööriks, äh, keda ma ei ära, ei unusta täna, nii nagu eelmisel korral ütleb esimees. tahaksin öelda Alan Laarsonile ka suur aitäh, kes on erinõustaja komisjoni poolt Äh, kes on siis jah, president Jean-Claude Junckeri erinõunik, äh, kes on täna ka tulnud siia. Äh, tahaksin tuletada kõigile meelde, kes tulid hiljem saali, et kaks minutit on kõneaega. Maria Šaur-Rodriguez'ele rakendub see täpselt samamoodi, kes nüüd kaheks minutiks sõna saab ja siis Ellen Larson kümme minutit, sellepärast et tema on välisesineja ja erinõunik, kes siis teeb ettekande pikemalt, aga Maria, palun kõigepealt, palun suur tänu teile, esimees, tegemist on äh, väga suure heameelega mul esitleda seda äh, kõigi äh, komisjoni kolleegide tööd praegu ning me tahame jõuda väga tähtsa ja paljutähendusliku raportini, sellepärast et ma usun, et meil on kindlasti vaja Euroopa tugevat sotsiaalõiguste sammast selleks, et vastata kodanike murepunktidele et äh, anda neile tagasi kontroll olukorra üle ning äh, ta-, tasakaalustada euroala ning Euroopa Liidu tervikuna. tunnustan Euroopa Komisjoni ettepanekut, aga ma äh, saan aru, et parlament peaks sellest lähtuma ning minema veelgi kaugemale ning eesmärk on jõuda välja õiguslikult siduva kokkuleppeni, kui võimalik, siis parlamendi ja, ja ka ja nõukogu vahel äh, siia tuleks kaasata ka sotsiaalpartnerid ning siduvat kokkulepet äh, tuleb äh, viia teekaardi kujule konkreetset, konkreetsete meetmetega, kuidas siis seda sotsiaalse õiguse sammast hakatakse rakendama. konkreetsete meetmete osas on seesama arvamuse eelnõu, mille ma olen ette pannud, äh, järgmine. me kutsume üles väga julgetele ideedele, kõigepealt kui me räägime osalemisest tööturul Äh, ka oskuste garantii. sellest peaks saama tegelikult äh, uus õigus, eriti kui me räägime digitaalset kirjaoskust ja kirjaoskamatust. aga kui me räägime ka naiste ja meeste vahelisi võrdseid võimalusi, äh, on vaja kindlasti samasuguseid puhkusegarantiisid neile ning paremaid teenuseid siis me peame tagama ka selle, et äh, ausad ja õiglased äh, töötingimused on tagatud kõikidele töötajatele, ükskõik milline on nende äh, tööformaat ning see peaks kõik ka arvesse võtma ka tänast digitaalset revolutsiooni, sellepärast oleme teinud ettepaneku, et võiks õiglaste tingimuste direktiivi luua kõikide töövormide jaoks ning siis, mis puudutab äh, sotsiaalsete äh, riskide küsimust, siis oleme me rõhutanud seda, et meil peaks olema noorsoogarantii, töötavate vaestega tuleb tegeleda ning äh, ka miinimum sissetulek tuleks tagada. ka pensionide küsimus on siin arutlusel, me teame, et äh, loomulikult see sõltub äh, vanusest, aga mina olen selgusele jõudnud, et parim võimalus on igal pool tööhõivet suurendada. ja lõpetuseks on meil vaja vahendeid, mis oleksid usaldusväärsed. see tähendab, meil peavad olema korralikud õigusaktid, aga meil on ka vaja majanduse juhtimist tasakaalustada pöörates rohkem tähelepanu sotsiaalsetele näidikutele. mina olen konvergentsikoodeksit äh, välja pakkunud sellise võimalusena, et meil peaks olema selline makrosotsiaalne seirevõimalus ja kui me näeme, et suured sotsiaalsed äh, probleemid või tasakaalutused on tekkimas, ähm, kus oleks vaja äh, tugevamat tege-, tegutsemist ja vajadusi, siis peab seda ka rakendama. kui ma räägin Äh, võimalustest, parematest võimalustest, siis pean ma silmas ka võimalusi rahaliselt. esiteks äh, raha selleks, et äh, toetada sotsiaalseid investeeringuid ning tsiviilmeede fiskaalse konsolideerimise vallas peaks olema samuti tagatud. edasi, oluline on see, et me tegeleksime maksude, pettuste ja maksudest kõrvalehoidmise küsimustega, sellepärast et väga olulised sissetulekuallikad lähevad riikidele seal kaduma ning tuleks võtta midagi ette ka Euroopa finantsinstrumentidega. tahaksin siin ka rõhutada Euroopa strateegiliste investeeringute fondi mõju, mis peaks keskenduma rohkem eh, headele eh, töökohtade loomistele ning investeeringutele sotsiaalvallas, aga ka tõukefondidele. sellepärast, et tegemist on keskse vahendiga selleks, et tagada sotsiaalset ühtekuuluvust. lõpetuseks olen mõelnud ka äh, konkreetselt euroala vajaduste peale ning olen ülespoole konvergentsi instrumendi ettepaneku teinud ning sellise instrumendi ettepaneku, mis tegeleb asümmeetriliste šokkidega turul. Äh, seda kõige kokkuvõttes äh, äh, tahan öelda, et meie oleme kodanike esindajad siin ning me peame olema julged ja peame äh, olema ambitsioonikad ning loodan teie peale, et te väga olulise ja jõulise ning äh, ambitsioonika raporti ka kaasa aitate siin. suur tänu, ütleb esimees ja nüüd annan sõna Alan Larsonile, kes on president Junckeri erinõustaja. olge hea. Thank you, Mr. suur tänu teile, esimees, tere pärastlõunat, mul on väga suur heameel teile ette kanda Äh, praegu käimasoleva konsultatsiooniprotsessi tulemused, äh, mis puudutab Euroopa sotsiaalsete õiguste äh, sammast, see tähendab sotsiaalset õigust, julgeolekut ning võrdseid võimalusi tööl. mina olen presidendi nõuandja, mitte komisjoni eeskõneleja. ja nõustaja amet tähendab seda, et ma pean ise saama häid nõuandeid teistelt inimestelt ja mul on väga hea meel siin olla ning selles äh, käimasolevas äh, protsessis äh, raporti koostamises osaleda. selle algatuse raamistik on poliitilised prioriteedid, mille Junckeri komisjon kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kokku leppis, selleks et keskenduda rohkem majanduskasvule, tööhõivele ning sotsiaalsele kaasatusele kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus käis president Juncker selle algatuse välja ning kaks nädalat tagasi oma kõnes ta seda ka taas rõhutas, öeldes, et viimase kolme aasta jooksul peaaegu äh, kaheksa äh, miljonit inimest on lisandunud, kes on töökoha saanud, aga töötus on endiselt väga kõrgel tasemel. sotsiaalne ebavõrdsus on olemas meie ühiskondades ning sellepärast on meil vaja töötada Euroopa sotsiaalsete õiguste Äh, samba kallal, Euroopa ei ole praegu piisavalt sotsiaalne. Äh, nii palju siis kokkuvõtteks äh, poliitilisest taustast, mis on president Junckeri algatuse taga. nüüd tahaksin ma majanduslike, sotsiaalsete ning demograafiliste väljakutseteni jõuda, mille eesmärgiks on, mida siis see algatus peaks pehmendama selles dokumendis on neli head põhjust, mikspärast sotsiaalse Euroopaga algust teha. esiteks, kriis ja finantskriis on jõudnud väga suurte järemiteni. meil on väga aeglane majanduskasv, on suur töötus, just pikaajaline töötus, vaesus ja sotsiaalne tõrjutus. Ehm, töömaailm muutub, digitaalne majandus on tõusuteel ning uus eh, suur eh, tööorganisa-, töö, töö organiseerimine toimub digitaalses majanduses hoopis teistmoodi ning tehnoloogilised muutused üleüldiselt on seda äh, muutust toetamas. ning see toob kaasa omad järelmid. kolmas põhjus on loomulikult demograafilised ja sots- ja ühiskonna äh, tendentsid. Äh, Euroopa vananeb. täna on iga pensionäri kohta neli töötavat inimest, ühe põlvkonna järel on kaks tööealist inimest ühe pensionäri kohta, mis loomulikult ühiskondliku leppe seab tule alla. ja neljas punkt. Äh, oluline on see, et äh, väga suur on divergents äh, liikmesriikide vahel ning see nõrgendab euroala. kuna kriis on meid nõrgestanud ning suuri väljakutseid esitanud, oleme esitamas endale küsimust, mis sotsiaalses Euroopas toimib ja mis mitte. ma olen öelnud, et see on väga ebamugav küsimus ning see küsimus kõlab järgnevalt. kuidas ebavõrdsus ja vaesus on endiselt Euroopas niivõrd levinud, hoolimata sellest, et meil on üks parimaid sotsiaalmudeleid maailmas ning äh, tugev siseturg äh, viiesaja miljoni äh, inimese ja ähm, miljonite ettevõtetega? kas sotsiaalõigusi on väga nõrgalt rakendatud, kas on sotsiaalturvalisuse võrkudes mingisugused augud sees või on mõni teine Äh, selgitus äh, kõikidele nendele tendentsidele. Nendele küsimustele on vaja leida vastused, sest kui vastuseid ei ole, siis ei saa me õiget reformikava ka käima lükata. konsultatsiooniprotsessis on väga tihti esitatud küsimust, mis vahe on praegusel sotsiaalakiil ning Euroopa sotsiaalsete õiguste sambal. ja ma vastasin sellele vanasti niimoodi praegune sotsiaalõiguste aki on samm-sammult üles ehitatud, probleemid on tuvastatud, uuringuid on tehtud, ka direktiive on arutatud, kokku lepitud ning äh, lõpule jõutud äh, nende osas äh, poliitilises protsessis. Euroopa sotsiaalõiguste sammas on aga midagi muud. meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist, sealhulgas ka äh, paremat arusaama viimase kümne aasta sotsiaalsetest arengutest ning väljakutsetest, mis on meie ees, näiteks digitaalne majandus, eh, suuremad lahknevuses, divergents eh, ühiskondades ning vananev eh, elanikkond. ei ole väga lihtne nende väljakutsetega silmitsi seista, aga seda tuleb teha. kui me nendest rasketest küsimustest lähtume, siis on meil vaja üleilmset konsensust sotsiaalpoliitika valdkonnas üks äh, võimalus on siin lähtuda OECD, IMF-i ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni äh, kokkulepe, et suurenev ebavõrdsus ei ole mitte sotsiaalne probleem, aga majanduslik probleem samuti. sellepärast, et äh, need takistavad majanduskasvu, sellised tendentsid. üleilmsed institutsioonid on G seitseteist kohtumisel, kus rahandusministrid ja tööhõiveministrid kogunesid, eelmisel aastal välja toodud ja äh, Christine Lagarde, IMF-i juht äh, ning Euroopa Keskpanga juht äh, härra Draghi on seda viimati ka rõhutanud meie konsultatsioonidokumentides on üleüldine signaal sotsiaalpoliitikale, see on produktiivne faktor, sellepärast et parimi, kõige paremini majanduslikult toimivatel liikmesriikidel on ka kõige tugevam äh, sotsiaalne sammas. Äh, ja viimane aspekt, äh, turvalisuse tunne ning paindlikkus ei ole mingisugune nullsummamäng, need saavad üksteist toetada, aga sotsiaalset turvalisust on igal juhul paindlikkus digitaalses keskkonnas vaja. ning loomulikult ka soo dimensioon on oluline tööturvalisuse osas, sissetulekute hulgas Äh, meeste ja naiste vahelist äh, võrdõiguslikkust on raske tagada, aga see on oluline selleks, et minna edasi. kuidas see konsultatsiooniprotsess siis toimib? see on kolmes töövoos äh, korraldatud, praegune AKI, mis töötab ja mis mitte. teine asi, see puudutab töö tulevikku digitaalses majanduses ning siis sotsiaalne sammas ja Euroopa raha ja majandusliidu tulevik Äh, küsimus on siis meie prioriteedid, poliitikate väljaarendamine ja äh, teadlikkuse tõstmine. Äh, paljusid konsultatsiooni koosolekuid olen ma ka ise väisanud siinsamas Brüsselis erinevate komisjonide ja töörühmade juures, ka vabakonnaorganisatsioonide juures ning liikmesriikides ka olen olnud Roomas, Viinis, Haagis, Berliinis, Kopenhaagenis, Stockholmis ja nii edasi sel sügisel on veelgi rohkem selliseid kohtumisi ette nähtud. ja nendest aruteludest äh, tahaksin äh, välja tuua mõningaid järeldusi. esiteks, Euroopa sotsiaalsüsteemide must auk. see must auk on äh, erinevate sildade puutumine, mis puudumine, mis viiks inimesed äh, tagasi tööturule. liikmesriikide sotsiaalsüsteemid ei ole dünaamilise tööturuga kohandunud äh,, küsimus on prioriteetides, ressurssides ning disainis. meie toetussüsteemid on mineviku tööturu jaoks ette nähtud, äh, kus tegelikult äh, abi saavad inimesed ei saa reaalselt tööle tagasi. ja seda ka tööturutuse statistika näitab keskmiselt, keskmiselt kümme protsenti need nendest inimestest, kes on töötud, saavad äh, tugiteenuseid ja Äh, muid teenuseid. üheksakümmend protsenti inimesi oodatakse, et nad saaksid oma töökoha ilma erilise äh, edasiõppeta või väljaõppeta ja seda digitaalses majanduses. see on väga suur probleem ja see ongi just meie sotsiaal- ja tööhõivepoliitika must auk. ning see on kõige akuutsem probleem, äh, mis meid, meie ees seisab, kui tahame valmistada ette Euroopa sotsiaalset sammast. teine asi, mis on seotud tugevasti musta auguga, on äh, uus töömaailm ja digitaalne majandus, äh, nimelt äh, sillad tööturu juurde tagasi, väljaõpe ja täiendõpe. aga see puudutab ka traditsioonilisi töölepinguid, selliseid töövorme, mis tegelikult on uue töömaailma jaoks sobimatud ning see niinimetatud giigmajandus uus tehnoloogiline majandus on midagi uut. see on asi, mille jaoks me peame olema paindlikud. meil on vaja uut ja paindlikumat äh, töökorraldust. ja viimane küsimus. kuidas Euroopa sotsiaalõiguste sammas paigutub Euroopa Liidu ja liikmesriikide makromajanduspoliitikatesse? minu vastus on sellele, et formaalselt ei ole seda üldse kaasatud konsultatsioonidokumentidesse, aga see on osa meie kolmandast töövoost ja protsessi lõpus äh, Valges Raamatus äh, see valmistatakse ette enne Rooma tippkohtumist järgmisel aastal. peab olema kõiki veenev ja usaldusväärne sotsiaalmajanduslik poliitika ning äh, sotsiaalsete õiguste sammas. majandus ja sotsiaalsed õigused peaks olema sama mündi kaks külge Äh, kas Euroopa peaks rohkem võtma vastutust äh, sotsiaalsete partnerite eest? tegelikult äh, muidugi on sotsiaalpoliitikate ja tööturu eest vastutavad liikmesriigid, nad peavad tööd tegema koos sotsiaalpartneritega, sest nemad teavad täpselt, millised on olukorrad liikmesriikides, standardite ja sihttasemete seadmine on nende eesmärk ja seda on vaja teha selleks, et sotsiaalsemat ja Euroopat luua, nii nagu paljud on nõudnud hiljuti ka just äh, Euroopa Keskpangas äh, esinenud äh, IMF-i juhid. nii et mõne kuu jooksul esitleb komisjon oma positsiooni, kuidas muuta sotsiaalset olukorda Euroopas niimoodi, et vastata inimeste mureküsimustele ning tuua kõikehõlmav tuleviku Euroopa sotsiaalmudeli ettepanek samuti välja. tahan omalt poolt veel teha ühe kommentaari. Äh, tavapärasel moel toimimine enam ei toimi. vanad mudelid äh, ei ole eesmärgipärased äh, ning majandustaastumine nõrk on see praegusel hetkel ning seda ei aita. tükk-tükiline ja samm-sammuline reform ei ole piisav. meil on vaja uut kaasava kasvu ning tööhõive mudelit. see on nii ettevõttesõbralikum kui ka sotsiaalsem kui varem, sellepärast et viimased kümme aastat ei ole olnud ei sotsiaalselt sõbralik ega ka ettevõttesõbralik see mudel. ja meil on vaja äh, turvalisemate ja paremate töökohtade jaoks äh, paindlikumat mudelit. Need on minu lõppsõnad, suur aitäh, et kuulasite ja ootan äh, teie töö tulemusi, äh, et nendega tutvuda ning ka raportit, kui see on valmis saanud. härra Larsen, suur tänu teile, nüüd läheme siis kohe otse variraportööride juurde, kaheks minutiks kõigile sõna Äh, kolleeg Andelaari, palun. suur tänu teile ja tere pärastlõunat. Äh, suur aitäh selle äh, ettepaneku eest, kõigepealt proua Rodriguez Euroopa sotsiaalõiguste sammas EPSR ei peaks olema mitte ainult definitsioonide põhine, meil on vaja reaalselt midagi praktikas rakendada raportöör juba ütles, et meil on vaja tänastest mudelitest ja õigusaktidest edasi liikuda, äh, aga siia juurde on vaja põimida ka reaalselt finantsvahendid. niimoodi on ehk võimalik ka midagi tehtud saada, nii et Euroopa sotsiaalmudel äh, suudab rinda äh, pista ka tuleviku väljakutsete eest, mil, mis tulevikul meile varuks on. ja seda kuulsime ka just praegu härra Laarsoni suust Äh, me peame mõtlema raportis selle peale, et mida on võimalik saavutada ja mida on reaalselt praktiliselt võimalik rakendada. ma arvan, et mitmetes liikmesriikides on võib-olla ka negatiivsemaid suhtumisi Euroopa Liitu ja meil on vaja seda institutsioonide struktuuri äh, muuta nii peaaegu, nii palju kui võimalik, meil on vaja kogu oma tegevust äh, tervikuna toestada ja kõik, mis on välja öeldud, peab rakenduma ka praktikas see kõik peaks äh, suurendama usaldust äh, Euroopa sotsiaalsüsteemi vastu. nii et äh, palju arenguid on meie ees, me peame vaatama neid kolme kategooriat, mis Euroopa Komisjon on välja toonud, võrdsed võimalused, ligipääs tööturule, väärikad töötingimused ja jätkusuutlik sotsiaalkaitsevõrgustik ning äh, ambitsioonika raporti jaoks on seda kõike vaja kaasata. meilt äh, paluti siin, et oleksime julged ja tahaksin tänada teid selle üleskutse eest ning ootan äh, proua Rodriguez'ega koostööd tegemast, aitäh! suur tänu ja nüüd, et see eri nimel saab sõna kolleeg Keerike, palun! suur tänu teile, esimees ECR-i variraportöörina on mul väga hea meel tänase debati üle, mis puudutab Euroopa õiguste sammast ja tahaksin tänada Allan Larsonit siia tulemast. austatud kolleegid, kas teate Jeremy Rifkini Euroopa äh, unelmat äh, äh, vaikse supervõimu visioon. ma tean, et ei ole seksikas sel teemal rääkida, aga mõningad tema vaatepunktid ja ideed mulle meeldivad. tema näiteks unistab sellisest äh, Euroopast, kus üksikisiku õiguste äh, kõrval oleks ka kogukonnaõigused, kus on äh, rohkem elukvaliteeti ja mitte kasumiahnus ja kus oleks hoopis teistsugune peremudel kui praeguses hetkes nüüd äh, tagasi selle konkreetse raporti juurde, ma arvan, et Euroopa võib jõuda selleni, et äh, kõikjal tasanditel äh, rakenduks sotsiaalne idee, et muudame omaenda sotsiaalse idee tulevikukindlaks, see peakski olema alusdebatt sotsiaalse samba jaoks. me peame tänast tegelikkust tõsiselt võtma. detsembri lõpuni Äh, komisjon on kutsunud äh, kõik osapooled avalikuks konsultatsiooniks kokku. austatud kolleegid, see on osa äh, tõsisest määrusest ja meie vajutame siin pidurit, kui meie parlamendis otsustame liiga vara nende küsimuste üle. kui me arvame, et meil on paremad ideed, arutagem siis need ikkagi läbi, need visioonid sotsiaalse samba üle ja ütleme seda avalikult välja ärme äh, räägi siin rohkemast Euroopast, vaid loome hoopis rohkem väärtust, lisandväärtust. seda ootan ma äh, sotsiaalsete õiguste samba aruteludelt tulevikust ning meie ECR-ina niimoodi täpselt ka siin käitume. suur tänu! nüüd Alde nimel kolleeg Kalve Šambon kaheks minutiks, palun. Gracias, senor presidente. suur tänu, esimees tegemist on väga keeruka teemaga ja kaks minutit ei ole minu jaoks piisav aeg, seega räägin ainult põhiküsimustest, tahaksin kõigepealt öelda aitäh proua Rodriguez'ele tehtud töö eest. ALDE fraktsioon nõustub sellega, et ähm, me peaksime rohkem esile tõstma aluslepingu artiklit üheksa ja nii, nagu Rahvapartei kolleeg ütles, tähtis on sotsiaaldimensiooni laiendada, me peame tegema nii, et Euroopa ei muutuks lihtsalt mingiks äh, territooriumiks, kus kasutatakse ühtset äh, eu-, euroraha, vaid et see oleks midagi, mis annab lisaväärtuse ka kodanikele. nõustume väga paljude punktidega, millest kõneldi, aga kuna mul on ainult üks minut aega, siis äh, pean ütlema, et ega me kõigega ka ei nõustu. me ei näe kõiki probleeme sarnaselt, näiteks kvantitatiivne lähenemine ei ole meie arvates õige, kolmkümmend protsenti siia, nelikümmend protsenti sinna mõnikord on vaja ka keskmine välja arvutada ja sotsiaalturumajandus on meie al-, aluslepingutes kajastatud ja me ei taha, et ühtset sotsiaalmudelit kõigile peale surutaks. Euroopa Liidus on äh, tulevikus kakskümmend seitse liikmesriiki, kõik on erinevad. küsimus on ka selles, äh, millist tüüpi lepinguid kasutatakse. kui nüüd konkreetsemaks minna, siis äh, on meil vaja ka äh, lühemaajalisi meetmeid ja need vajavad paremat defineerimist. igal juhul on mõtteainet piisavalt. usun, et enamuses küsimuse, küsimustes oleme ühel meelel, aga ähm, on ka selliseid küsimusi, millega me ei saa nõustuda ja saadan te äh, raportöörile kõik ettepanekud kirjalikult. QNG nimel Kavitsina. Äh, suur tänu härra Larsonile ja kolleeg Rodriguezele nende sõnavõttude eest. ma olen proua Rodriguezega täielikult nõus, kui ta toonitab, et meil on vaja enamat kui lubadust, meil on vaja tegevuskavasid, vahendeid, finantseerimisvõimalusi selleks, et üles ehitada sotsiaalne Euroopa ma olen nõus ka sellega, kui öeldakse, et meil on vaja paradigma muutust. me ei saa rääkida neljast vabadusest ja siis täheldada, et äh, need äh, vabadused ei sisalda sotsiaalõigusi ja tööhõivega seotud õigusi, niimoodi me ei saa Euroopa Liitu uuendada. ma soovin äh, julgustada Euroopa komisjoni tegutsema, teie küll ütlesite, et ei ole osa Euroopa Komisjonist, ainult äh, nõustaja, aga palun pange komisjonile südamele, et nad tuleksid välja konkreetsema, detailsema ettepanekuga. ma arvan, et äh, parlament ja komisjon koostöös peavad äh, üritama kokku leppida dokumendis, mis on konkreetne, rakendatav ja mis ei tooda mingisuguseid Potjomkini külasid, vaid äh, lubab inimestel tõesti nautida oma töövilju ja need inimesed, kes ei äh, ole tööturul, saavad sotsiaalsed põhivajadused kaetud. kõrvaldage palun see vastuolu mis siin punktis kaks ikka jälle välja tuleb. räägitakse kindlatest paindlikest töökohtadest. Te mainisite varem tasakaalu, aga ma ei usu sellesse. see tasakaal on ettevõtetes saavutatud ikka ja jälle töövõtjate kulul. meil on niigi väga ebakindlad töökohad, selle tulemuseks on ju aga vaesus. paindlikkus ei käi käsikäes sotsiaalse kindlusega, aitäh. suur tänu. nüüd Toomas Mešelis roheliste nimel, palun. suur tänu, me tahaksime ka raportööri tänada selle ettepaneku eest. me võime ainult nõustuda sellise üldise lähenemisega, kus kutsutakse üles olema julged Eh, samas ka konkreetsed, töötades välja poliitikat eh, ja seda nii komisjoni kui ka parlamendi poolelt. hindame eh, väga mitmeid punkte selles raportis. tähtis on see, et raportöör on otse välja öelnud, et sotsiaalsammas peaks kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks toimima sellega saab ainult nõustuda. siin kutsutakse üles ka vastavaid õigusakte vastu võtma erinevates valdkondades, eriti rõhutaksime meie seda, et miinimumsissetulek, õiglased töötingimused, jagamismajandus peaks olema reguleeritud, samuti seadustik, mis eluasemetoetusi jagab, mille alusel sotsiaalmaju ehitatakse ja nüüd sotsiaalinvesteeringud on väga tähtsad, neid on vaja kiirelt. ja tahaksime kaks äh, väljakutset esile tuua, mis võib-olla on äh, kõrvale jäänud sellest tekstist. miinimumpalk äh, ja teatud summa, mis, mis selle aluseks võiks olla. liikmesriigid on väga erinevad. Ungari, Bulgaaria, Rumeenia kuuskümmend protsenti keskmisest palgast jätaks siiski inimese vaesusesse just äh, elatismiinimum ja miinimumpalk, kuidas neid seostada, äh, võib-olla peaks kuidagi selle üle äh, mõtlema ja probleemi lahendama. me teeme omad muudatusettepanekud. nüüd piisav rahastamine, siin ei ole öeldud, et Euroopas, Eurotsoonis on vaja liikuda fiskaalliidu suunas finantskriis tõi esile, millised on euro, äh, osaliselt integreeritud Eurotsooni puudused ja äh, me oleme ka varem rääkinud sellest, et ühisraha toimib ainult siis, kui tegemist on ühise sotsiaalse vastutusega. demokraatlikult kontrollitud äh, Euroopa on ainus, mis saab meid sunnitud rändest vabastada ja üldiselt võib äh, siin toetada raportööri tööd. tänan. suur tänu. Laura Shea FTD nimel ei ole siin kohal. EDF-i esindaja ei ole samuti kohal, Dominic Martin. ENF-i nimel, palun. suur aitäh ütles. Äh, ma tahaksin äh, tänada härra Larsenit selle eest, et ta tuli täna siia, et ta äh, võttis sõna, isegi kui ta ei peaks nagu olema president Junckeri suuvoodriks, aga nüüd tegelikult oleme kuulnud juba neid lugusid siin kümneid aastaid, seda rõhutasid siin kõik sõnavõtjad ja kujutage ette, Euroopa Liidul peaks olema mingisugused vahendid eh, rikkuse jagamiseks. meil peaksid olema piimajõed ja pudrumäed, aga päris nii ei ole. Euroopa on muutunud eh, viletsuse ja tööpuuduse jagamise masinaks Äh, rahvas jääb vaesemaks äh, ja igalühel äh, on midagi negatiivset öelda ja nüüd tahaksin teile öelda, et teie muidugi räägite oma soovunelmatest. kaks tuhat seitse septembris aval-, avaldati esimesed konsultatsioonid sotsiaalõiguste kohta ja seda, mis oli juba aastaid lubatud kodanikele. ja muide, mina ei ole sugugi ainus, paljud, äh, paljud inimesed äh, on näinud, et äh, tegelikult te soovite meile peale suruda rohkem Euroopat, aga me ei taha, et järjest rohkem jagatakse siis viletsust võib-olla tahate oma viletsust kogu üle, üle maailma jagada, sest võtate siin kuus miljonit äh, pagulast vastu. täiesti hullumeelne olukord. jälle jooksete veaga vastu seina. inimesed peaksid teil seda meelde tuletama. tänan. nüüd saab sõna Guillaume Palas. Äh, suur aitäh härra esimees, äh, austatud komisjoni esindaja, tõesti, kui Euroopa Liit ei suuda sotsiaalset defitsiiti ületada, siis on olemas täielik, täielik risk, et Euroopa Liit lihtsalt plahvatab ühel hetkel. väga raske on majandusküsimusi, sotsiaalseid küsimusi samaaegselt lahendada ja te olete majanduse mitmekesistamise puhul seda isegi tõdenud tahaksin küsida, kas on üldse ühildatav näiteks adekvaatne eh, sotsiaaltase, mis, eh, mis ka paraneb, eh, arvestades praegust vabakaubandust ja globaliseerumist, kas on võimalik kahte meie eesmärki samaaegselt saavutada? ja kas, ja kui ei saa, kas siis vabakaubanduslepingud ei peaks kuidagi komisjonis läbi vaadatama, sest Ähm, niikuinii neid väljustatakse. nüüd edasi siseturu küsimus. Äh, sotsiaalsüsteemid konkureerivad üksteise, äh, üksteisega ja see tirib meid äh, vaesusesse. ja nüüd kui me räägime miinimumpalgast, kuuskümmend protsenti keskmisest palgast, nii nagu Euroopa Parlamendis hääletati, et kas see on teostatav? Rainer Rukk. Peter Steinruck, palun. ja erinevalt äh, teistest usun ma, et äh, Euroopa, kui see töötab äh, koost, koos saab reaalselt probleeme lahendada ning kui vaesust tahetakse vähendada, siis tegelikult see tagasipöördumine rahvusriikide poole, et seda probleemi lahendada, on minu arust täiesti naiivne Jean-Claude Juncker lubas äh, kolm A-reitingut sotsiaalse Euroopa jaoks. ma arvan, et hea on see, et me sotsiaalse samba kallal tööd teeme, sellepärast et äh, niimoodi saavad inimesed konkreetsed lahendused konkreetsete probleemide jaoks, mida nad tegelikult ootavad meilt. aga kuidas me peaksime sotsiaalset sammast nüüd nägema, kas see on mingisugune raamistik, äh, kuhu pöörduda, on see mingisugune sammas, kas mingisuguseid konkreetseid õigusalaseid ettepanekuid tehakse selleks, et näiteks definitsioon oleks teatud äh, minimaalsete sotsiaalsete standardite jaoks olemas Euroopa ühiselt, äh, Jean-Claude Juncker seda ju lubas. meil on Euroopa tööturg, mis ühtsete Euroopa lahendustega välja tuleb, see on vajalik, aga kas see on meie ühtne eesmärk, kas me saame lähitulevikus, äh, sest inimesed ootavad ju kiiresti lahendusi, minu valijas, valijate hulgas ma kuulen ikka ja jälle seda, et äh, Jean-Claude Juncker lubas seda perioodi algust praeguse mandaadi jooksul, kas see saab alguse käesoleva mandaadi jooksul? suur tänu, Marita Ulf, Ulfskog, palun. Eh, suur tänu, et andsite mulle sõna ja ütlen eh, suur tänu südamest eh, Maria Joaole ning ka Alan Larsonile siin. mõlemad neist või vähemalt et raportöör tegi väga kiiresti oma arvamuse ettepaneku ja seetõttu saame täna selle alusel arutelu pidada. ma arvan, et see sisuliselt on väga huvitav ettepanek, sellepärast et meie tahame midagi saavutada paljude inimeste jaoks, mitte ainult meie väheste jaoks siin Euroopa Parlamendis, me tahame, et rohkem inimesi oleks olukorras, kus nad saaksid ligi pääseda korralikule väärikale töökohale. ja siin töö hõivekomisjonis äh, näeme me seda, et me tegelikult oleme inimestest, nende argipäevast ja probleemidest liiga kaugel. me räägime väga tihti siin tulevikust, aga ma arvan, et ka käesolevas raportis on äh, peamine teema tulevik. aga ma loodan, et äh, eelkõige on ikkagi oluline siin see, et me otsiksime kontakti enda poolt, mm, inimeste poolt, inimestele juurde ja kui meil see kontakt olemas on, siis eh, saame me ka palju tugevamat toetust eh, oma tööle ning nii eh, jõuame ka hea tulemuseni. ma arvan, et siin ei peaks me mitte ainult rääkima Euroopa sotsiaalõiguste sambast, vaid mingi sotsiaalne protokoll peaks olema ka meie aluslepingutes. seda võimalust näen ma praegu. nii et see on minu arust just üks esimene ja õige samm õiges suunas praeguse hetkeni oleme me siin parlamendis väga pikalt äh, võidelnud sotsiaalpoliitilise päevakava ja hoopis teistsuguse Euroopa nimel. aga kui me saaksime kuidagi seda ka äh, panna kirja oma aluslepingutesse, siis võetakse seda asja võib-olla ka tõsisemalt nii et ma loodan, et Alen Larson, Maria Jao ning äh, meie teised siin komisjonis, kes äh, me seda tööd teeme, suudame seda tööd ka suruda äh, vastavasse suunda. sest mulle tundub, et meil on laiapõhjalist toetust vaja selle elluviimiseks ja see peaks olema aluslepingutes kirjas. suur tänu, ütleb esimees ja nüüd äh, härra Pirinski, palun. Uh, uh... suur tänu, esimees ma olen täiesti nõus sellega, et äh, see raport laiendab äh, siinkohal äh, sotsiaalõiguste samba mõistet. viimased aastad ei ole olnud lihtsad ei ettevõtetele ega töötajatele seletuskiri aga toob selgelt välja, et see aeg on olnud äh, väga sõbralik pankade suhtes. kaks äh, triljonit äh, maksumaksjate raha on kulutatud pankade toetamiseks ja meil on suur investeerimislõhe Mario Draghi, Christine Lagarde, G kakskümmend, kõik on öelnud, et meil ei ole vaja mitte midagi muud kui äh, paradigma muutust. lõppanalüüsis peaks see meid viima mitte ainult Majandus- ja Rahaliiduni, vaid ka Majandus, äh, Raha ja Sotsiaalse Liiduni. ja nagu siin ka juba öeldi, me peaksime olema konkurentsivõimelisemad, äh, looma rohkem majanduskasvu, aga selle kõige eelduseks on äh, sotsiaalsed sätted, nii et kaks küsimust. kas äh, Te tulete välja ettepanekutega, mis muudaksid vastavalt Euroopa pool aastat ja kuidas neid ettepanekuid juriidiliselt rakendada? suur tänu, nüüd Elizabeth Morin-Chartier, palun. suur tänu, eesistuja aitäh kolleeg Rodriguez'ele selle eest, et ta võttis enda peale sellise töö, mis on väga tähtis. arvan, et tegemist on Äh, olukorraga, kus me oleme kõik nurka surutud ja me peame äh, Sotsiaal-Euroopa alusmüüri ehitama. sest vastasel korral lihtsalt kodanikud enam ei usu ja ei usalda Euroopat. kui me tõesti ei suuda seda Sotsiaal-Euroopa vundamenti laduda, selles olen ma täiesti veendunud. Ehm, mind huvitasid just kaks küsimust, mis siin tõstatati. esimene, tööturu ja tööturule taastulemise süsteemi äh, erinevused. kuidas te seletate nende äh, äh, kahe dimensiooni vajaduste erinevusi. kümme aastat tagasi seda justkui ei olnudki. tundub, et tööturule taastulemise süsteemid lihtsalt ei suuda eh, sammu pidada tööturu arenguga eh, ja mida saaks ära teha selleks, et meie kaaskodanikud taasintegreerida tööturule? teiseks, te rääkisite et ei pea mitte ainult äh, hariduse ja õpetamisega tegelema, vaid just oskuste õpetamisega tegelema ja ma olen täiesti nõus sellega, kui me pädevusi, oskusi ei, äh, ei arenda ja ei äh, alusta oskuste vastastikust tunnustamist ning elukestvat õpet ei toeta, siis me lihtsalt äh, ei suuda jällegi kaasas käia uute arengutega tööturul ja uute elukutsete tekkimisega. kuidas võiks siis nüüd koolitust ja koolitusmudelit muuta nii, et äh, me saavutaks midagi, mis palju rohkem vastaks töötajate vajadustele? tänan. suur tänu, Elmar Brokk, palun. suur tänu ma arvan, et see arutelu ja president Junckeri ettepanekud annavad meile võimaluse vanadest ideoloogilistest äh, tõkenditest üle saada, meil on vaja fiskaalsuveräänsust, äh, struktuurireforme selleks, et äh, saavutada majanduskasvu, sotsiaalõigusi ja muud. ma usun, et me peame rääkima majandus- ja sotsiaalpoliitika omavahelisest seotusest, mitte sellest, et need on omavahel vastuolus. sotsiaalpoliitika on mõttekas äh, ainult siis, kui see on seotud äh, fiskaalsuveräänsuse, konkurentsivõime ja majanduskasvuga. majanduskasv jällegi on äh, võimalik siis, kui meil on sotsiaalne rahu sellest aga mõlemad pooled ei ole tihtipeale teadlikud, mis on minu arvates viga. nii et äh, me ei saa küll äh, siin äh, järgmise kaheksa aasta jooksul arvestada lepingu muutusega, nii et me peame siin tegutsema olemasoleva lepingu piires. lepingu muutused on jah kena unistus, aga kui arvestada kogu seda ratifitseerimisprotsessi ja muud, siis äh, ma arvan, et äh, neid äh, lepingu muutusi me nüüd üleöö nõuda ei saa, me võime loomulikult arvestada sellega, et tulevikus muuta on vaja, aga tänases praktikas me ei saa lepingu muutusega arvestada. nii et selle võiks kõrvale jätta me peaksime, kui ma nüüd äh, Lissaboni lepingut õigesti mäletan, kasutama ära, sellepärast et sotsiaalküsimused on äh, horisontaalne ülesanne. me peaksime ka õigusloomele vastavalt lähenema institutsioonide vahelises koostöös ja kui me toonitame seda horisontaalset lähenemist, siis me tõesti anname ka koostöömudelile hoogu juurde. kolleeg Lamplus, palun. tänan, esimees. jah Euroopa sotsiaalõiguste samba kuulutas ju välja president Juncker, aga tegemist on ilusate sõnadega, mis on reaalsusest äh, kaugel. kuidas on sotsiaalne ebaõiglus Euroopas nüüd nii suureks kasvanud? Euroopa Liidu poliitika on selle endaga kaasa toonud. seetõttu on meil ebavõrdsus, vaesus, tööpuudus, Euroopa muudkui vananeb, äh, seda ütlevad kõik, aga mitte midagi ei tehta selleks, et toetada perekondi, et luua stiimuleid selleks, et meil oleks Euroopas rohkem lapsi. meil on Euroopas äh, palju põgenikke, odavaid äh, töökohti, meil on suur paindlikkus tööturul, mis annab äh, suurtele ettevõtetele võimaluse teenida kasumeid töötajate kulul, see toob endaga kaasa vaesust, järjest enam makstakse sotsiaalmakse, aga kassad on millegipärast ikkagi tühi. säästupoliitika tõttu on nõrgemaid riike veelgi rohkem nõrgendatud ja kui Euroopa Liit survestab neid riike ka edaspidi, siis see toob kaasa endaga selle, et need riigid peavad äh, ühel hetkel ennast sellest ahela, vaesuse ahelast ja ikkest vabastama. kolleeg Lopes, palun. tänan mul on päris palju reservatsioone seoses äh, selle sotsiaalõiguste sambaga, siin räägitakse majanduse sotsiaalaspektidest, integratsioonist, Euroopa poolaastast, see vahend, mida kasutavad äh, liikmesriigid ja see ei ole kuidagi kasuks äh, Euroopa põhisele lähenemisele äh, töövõtjatele. mis puudutab nüüd äh, olemasolevat kriisi, siis äh, samas äh, juhib tähelepanu Euroopa institutsioonide poolt tehtule ja poliitikatele, näiteks sotsiaalne ühtekuuluvus, ebavõrdsuse vastane võitlus, need on kõik head eesmärgid aga samas majandusvõim koondub äh, niimoodi mõningatesse kätesse ja ähm, sotsiaalõigused äh, ei edene, me peame kaitsma sotsiaalseid õigusi ja piirama kapitalismi. inimesed on äh, mures seoses sellega, kuidas vähendada Euroopa eelarvete puudujääki aga niimoodi me ei saa kaitsta töötajate õigusi ja vähendada ebavõrdsust, kui vaadata olukorda po-, Portugalis siis on äh, miinimumpalk kasvanud viiesaja viielt eurolt viiesaja kolmekümne viiele eurole. osades liikmesriikides nagu Portugalis on rakendatud teatavaid sanktsioone. Te teate, et äh, reforme ei ole lakendatud äh, kõike hõlmavalt äh, ja see sotsiaalõiguste sammas aitab kaasa töötajate ärakasutamisele. ja nüüd äh, viimasena saab sõna Morten Lokekaart, palun. tänan esimees ja suur tänu härra Larsen huvitava ettekande eest. ma olen arvamusel, et enamik meist on nõus härra Junckeriga, et meil on vaja rohkem sotsiaalset Euroopat, aga olulisem küsimus on, kuidas selle eesmärgini jõuda. kui äh, seda küsimust edasi arendada, siis me võime küsida, et kas sotsiaalne Euroopa võrdub ka sotsiaalse liiduga. minu küsimus teile on nüüd äh, järgmine ja vabandust, et ma muudan äh, keelt ma olen nõus äh, kolleegidega, et äh, siin on vaja laiemat äh, publikut ja jätkan taani keeles. nagu juba öeldi, härra Larsen ma tahan esitada mõned küsimused seoses teie ettekandega kui vaadata nüüd äh, rolli jaotust, siis äh, te toonitasite, et äh, oluline on pöörata tähelepanu paindlikkusele. Te ei plaanita lepingut muuta ja see on täiesti mõistlik, siis meil tekiksid kõige suuremad probleemid ja sellest me küll ei ole huvitatud ma loodan, et teie, härra Larsen, saate kinnitada, et äh, viimased äh, uurimistulemused näitavad, et meil ei ole vaja lepinguid muuta. teiseks, paindlik turvalisus, flexicurity meil on Taanis äh, tööpuuduse määr neli koma kaks protsenti, meil on tööturul tagatud äh, paindlik äh, turvalisus ja kas te võite omalt poolt ka kinnitada, et see on õige tee? nii, nüüd oli päris palju küsimusi Alan Larsonile, anname teile neli minutit ja siis Maria Shaw üks minut lõpetuseks me oleme juba ajast natukene maha jäänud. jah, teen äh, lühidalt ja siis jääb Mariale paar minutit. kuulasin teie arvamusi ja kommentaare. Need on väga olulised ja huvitavad ja sarnanevad nendele kommentaaridele, mida ma olen kuulnud äh, liikmesriikides võtan teie kommentaarid äh, üle oma raportisse, mis ma esitan komisjonile. pööran tähelepanu ühele spetsiifilisele küsimusele nüüd äh, lähemalt, ma ei saa kõikidele küsimustele siin äh, vastata, sellepärast et konsultatsiooniprotsess viiakse läbi äh, nii nagu ette nähtud ja, ja seetõttu ma ei saa siin teatud teemadest ette rutata oli spetsiifiline küsimus selle kohta, et kas tuleb veel konkreetseid ettepanekuid ja vastus on jah. siin ei ole tegemist dokumendiga, mis kõik juba ette paika paneb. me täidame seda sisuga vastavalt sellele, mida teie olete öelnud, mida liikmesriikides öeldakse, nii et vastus on jah aga millised need ettepanekud täpselt saavad olema, see selgub äh, järgmiste aastate jooksul, kui tehakse konsultatsioonidest äh, vastavad lõppjäreldused, nii et minu poolt äh, kõik ja ülejäänud aja annan Mariale. jah, te olete suurepärane profi ja vana kooli džentelmen. Maria Joa, palun. suur tänu, esimees. ma arvan, et äh, selline rikas arutelu on paljulubav. paljud äh, komisjonid olid siin kaasatud. mul on hea meel, et äh, me saime siin tervistada president Junckeri nõunikku Alan Arsenit, keda ma tunnen juba pikka aega. ma arvan, et Euroopa Parlament institutsioonina peaks oma tööd korraldama ajaliselt äh, mõistlikult ja tuleme välja selle raportiga enne, kui Euroopa Komisjon tuleb äh, välja oma ettepanekuga. avalik äh, konsultatsioon leiab aset praegu ja ma arvan, et me peame loomulikult ajama, avama Euroopa Parlamendi selleks, et kuulata kodanike arvamust. mis puudutab nüüd äh, raportid jaanuaris, siis see sobib komisjoni kalendriga. me peame vastama ajakohaselt uutele väljakutsetele. meil on kindlasti vaja paremini kaasata noored ja naised äh, tööturule. see on üks teema, kus me peame minema kaugemale. teiseks äh, digitaalrevolutsiooni mõjud. meil on äh, uued tööhõiveliigid, me peame neid ära kasutama võimalusena ja samas tagama, et põhiõigused on kaitstud. ja viimane kommentaar puudutab äh, vahendeid. meie raport peab olema konkreetne eesmärkide ja vahendite osas me räägime nii õigusloome meetmetest kui ka majanduse sotsiaalpoliitika koordineerimisest, meil on vaja ka rahalisi vahendeid. kui on juttu suurtest sotsiaalinvesteeringutest, siis me peame tõesti tulema sotsiaal-, õiguste samba osas välja ka konkreetsete sammudega, ma arvan, et meie komisjon peaks olema siinkohal piisavalt äh, julge. me peaksime kinnitama raporti Euroopa Parlamendis ja julgustama Euroopa Komisjoni olema väljakutsete kõrgusel. suur tänu, Maria. teen omalt poolt ühe lõppmärkuse. ma olen ennast tihti aruteludes tagasi hoidnud, aga pean ütlema üht-teist siiski lepingute muutmise kohta. olen samuti sel arvamusel, et meil ei ole praegu õige poliitiline ajahetk ja meil ei ole ka aega selleks, et lepingute muutusega paari aasta jooksul ühele poole saada. iseenesest oleks muidugi lepingute muutmine vajalik ja selles osas tuleb survet alal hoida Euroopa lepingutest on äh, puudu sotsiaalse edu klausel, see nagu geenidefekt. aga me ei äh, tohiks lepingute muutust võrdsustada mingi suure mm, sotsiaalse mõõtme sissetootmisega Euroopa Komisjoni poolt. toonitan üle ka selle, mida öeldi juba ühes varasemas arutelus, meil ei ole vaja seda tugevat sotsiaalmõõdet äh, sisse tuua, inimesed ei mõistaks seda, nad ei sooviks seda, nad paneksid seda meile isegi pahaks. seetõttu peaks Euroopa Komisjon kõikides institutsioonides toonitama, et äh, sotsiaalküsimusi tuleks äh, horisontaalselt Estonia üleselt äh, edendada. veel kord suur tänu härra Larsenile siia tulemast ja käesolev päevakorrapunkt on läbi võetud. So. Yes, friends, then we proceed. head sõbrad, läheme siis edasi päevakorrapunkti number kaheksa juurde. see on vajadus Euroopa Liidu strateegia järele selleks, et pensionilõhet ennetada ja see lõpetada. ja annaksin nüüd sõna kohe raportöörile, kes on proua Gonzales Penjast, palun. kaks minutit sissejuhatavaks sõnavõtuks, palun. Gracias Eh, suur tänu teile. mul on kahju, aga mina arvestasin viie minutise kõneajaga eh, selle ettekande tegemiseks. esinaine ütleb, et eh, meil on hääletamise jaoks ka aega vaja, nii et kaks minutit, palun, on teie kõneaeg. Bueno, intentaré, intentaré agilizar la exposición entonces. no püüan siis teha lühemalt, ütleb raportöör. tahtsin siis siin teha ettekande arvamuse projektist, mis puudutab Euroopa Liidu strateegia järele vajadust selleks, et ennetada ja lõpetada pensionilõhe. sellel arvamusel on ühtekokku kümme punkti, kümme võtmeteemat, mille eesmärk on siis soopõhise pensionilõhega tegeleda. räägime siin sellest, kui kaua on inimestel õigus pensionit saada, kuidas parandada tänast olukorda, millest üldse tekib palgalõhe. esiteks, kõikidel inimestel on õigus korralikule eh, riigipoolsele pensionile, igalühel peab olema ligipääs sellele ning seda õigust tuleb austada ja sellest kinni pidada. praegusel hetkel aga Euroopa Liidus nii ei ole. sotsiaalne turvalisus on oluline õigus, mis on kirjas ka võtme inimõiguste eh, konventsioonides rahvusvaheliselt ja ka Euroopa Liidu poolt on need tunnustatud. samuti on need põhimõtted rakendatud eh, liikmesriikides, nii et väärikas pension peaks olema igasuguse diskrimineerimise vaba, kõigile kättesaadav eh, üleüldiste universaalsete pensioniskeemide läbi, mis on kohustuslikud, mis on jõukust ümber jaotavad ning jätkusuutlikud. sellepärast on meie kohustus praegu nende probleemidega rinda pista ja me oleme teinud ettepaneku ka konkreetseteks meetmeteks, näiteks minimaalne tagatud pension isikutele, kes on kuuskümmend viis aastat ja vanemad. me tahame tugevdada ja toetada pensioniskeeme äh, astmelise tulumaksu läbi. me usume, et pensionid peavad olema äh, sõltumatud inimeste tsiviilstaatusest, äh, hoolimata sellest, kas nad on üksikud või elavad äh, partnerluses või abielus ning äh, inimesed peavad saama oma pensionit ka lisaks igasugustele töövormidele, hoolimata sellest, kas nad on töötanud näiteks täisajaga või osaajaga. oluline on ka tasakaalustada töö ja eraelu ning aktiivsete naiste osalust äh, aktiivsel tööturul. Äh, samuti on vaja avalikku rahastust parandada selleks, et tagada kvaliteetset taristut ka lapsehoolduse jaoks ning vanemate inimeste hoolduse jaoks. me usume, et miinimumpalk peaks olema kuuskümmend protsenti keskmisest palgast ning ka kärpemeetmete küsimust äh, tõstatame siin ja äh, loomulikult ka eelarve stabiilsuse reeglid on mõjutanud äh, pensionit ja eriti tugevalt on need äh, löönud naisi selles osas. suur aitäh, et aitasite meil töötada selle arvamuse projekti kallal ning ootan teie kommentaare. esinejana ütleb, et ma ei näe, et proua Kozlovskaja-Rajevitš oleks kohal, kas keegi räägib tema nimel? proua Sander, palun, teil on sõna. suur tänu kuna proua Kozlovskat ei ole, siis loen ette need märkused, mis ta on teinud. palga ja pensionilõhe on soolise võrdõiguslikkuse üks põhiindikaatoreid, mis näitab, millised on kumulatiivse ebavõrdsuse määrad see palga ja pensionilõhe, seda ei ole võimalik otsese pensionisüsteemi diskrim-, diskrimineeriva iseloomuga selgitada. see äh, tuleneb naiste erinevast seisukorrast tööturul kõigepealt, äh, üleüldse madalam osalemine tööturul, teiseks, äh, kui naised Äh, tööturul on, siis nad töötavad äh, lühemate äh, päevade kaupa, lühema aja jooksul, vähem töötavad, aga seetõttu saavad nad ka vähem palka. seetõttu kõige tulusam pikemaajaline lahendus oleks meie jaoks pen-, palga ja pensionilõhe vähendamisel tagada naistele tööturul äh, võrdsed võimalused meestega läbi poliitika, mis äh, ühitab äh, professionaalse töö ja kodused ülesanded. rahvapartei variraportöör proua Kozlovska on teinud vastavasisulised muudatusettepanekud selleks, et arvestada ka liikmesriikides äh, lähimuspõhimõttega. Äh, muus osas arvame, et raport vastab Euroopa Liidu pädevustele. tänan äh,. Madame Steinruck, SMD one.... proua Steinruck, palun sotsiaaldemokraatide nimel poolteist minutit. Äh, proua Blinkevitš-Ude ei saa kahjuks olla täna kohal siin, variraportöör aga tänab selle väga hea arvamuse ettepanekute eest, seal on väga palju häid ideid ja sotsiaaldemokraatide eh, vaatenurgast puuduvad siin mitmed olulised mõtted, mida tahaksime siin täiendada. oluline on riigipensioni olemasolu, aga meie jaoks on oluline ka pensionisamba teine sammas, eh, sest eh, see on, see äh, baseerub äh, siis kollektiivsetel töölepingutel äh, ja seal peaks olema tagatud sooline võrdsus ja tasakaal. kindlasti ei tohi see olla erapensionisammas, sellepärast et erakindlustust saavad ainult lubada omale need inimesed, kellel reaalselt raha on. ja sellepärast me kutsume üles, et konkreetseid juhtumeid võetakse käsitlusele ja arvestatakse liikmesriikide poolt ka pensionireformide elluviimisel. meil on vaja igal juhul ka läbipaistvust nii palgasüsteemis kui ka sooneutraalset pensionisüsteemi. suur tänu! ja täpselt ajast kinni ka peetud. suurepärane, ütleb esimees ja nüüd ECR-i nimel Jana Tsitanska, palun. suur tänu täna räägime me Euroopa Parlamendis pensionisüsteemides ja oluline on rääkida esiteks sellest, et Euroopa Liidul on väga piiratud pädevus selles küsimustes. tegeli-, tegemist on peamiselt äh, kogemuste vahetuse foorumiga. me peaksime olema seetõttu väga ettevaatlikud, isegi vabatahtlike ettepanekute tegemisel peaksime me liikmesriikide erisusi austama. samuti on selles osas teada, et väga palju on teadmata isegi naiste ja meeste vahelise palgalõhe äh, olukorra paranemisel liikmesriikides ei näe me, et samasugune paranemine toimuks ka palk äh,, pensionilõhe äh, lõikes. ning väga raske on neid erisusi mõõta, sellepärast et need äh, meil ei ole piisavalt kvaliteetseid andmeid, äh, mis oleksid selliste mõõtmiste aluseks. lisandväärtus võiks olla Euroopa Liidul selles, et rohkem oleks survet äh, õigetele andmete kogumisel ning äh, rohkem survet ka õigete otsuste langetamiseks. siis on oluline pidada silmas äh, vanemate sugulaste eest hoolitsevate ja naiste ja laste eest hoolitsevate naiste pensionitele, sellepärast et tõrked nende karjääris, eemalolek tööturult mõjutab nende pensionit ning sissetulekut, kui nad pensionärid on Äh, oluline on kompenseerida äh, selliseid karjääritõrkeid ja mitte diskrimineerida naisi selles osas. suur tänu! suur tänu, ütleb esimees. Äh, pooleteist minutiga on küll võimalik ära rääkida kõik jutud. Yana Toom järgnevalt, palun. mis ta? ei ole saalis. kas roheliste nimel Terje Randket ka ei näe ma, ütleb esimees. Laura Gea siiski roheliste nimel kõneleja on olemas, palun. mina tahaksin rääkida äh, Terje Lemke nimel, kes on meie variraportöör, aga ei saanud täna kohal olla. tahaksime tunnustada raportööri ja jagame mitmeid ettepanekuid, mis on siin tehtud ja hindame ka seda, et on väga palju konkreetseid ettepanekuid tehtud siin. tahaksime rõhutada, et äh, piisav sissetulek pensioniealiste inimeste hulgas on oluline selleks, et äh, vana, vanurite hulgas vaesust äh, välja juurida. oleme teinud omad konkreetsed ettepanekud selles osas näiteks tahaksime kutsuda üles Euroopa Komisjoni kujundama välja Euroopa standardit, mis puudutab ka äh, hooldustöö hindamist ja arvestamist pensionisüsteemi juures. liikmesriigid peavad tegema endast kõik oleneva selleks, et õiguslikke instrumente äh, luua Äh, lahutuse või partnerite lahkumineku korral. Need sellised ühtsed lähenemised oleksidki meie muudatusettepanekud, mida tahaksime teha selle arvamuse kohta. suur tänu! aitäh, ütleb esimees. EFTT nimel Laura Agea, kes ei ole ka saalis. Äh, Joel Melan ENF-i nimel. Merci, euh, president. suur tänu, esimees teema on väga ulatuslik. ja proua raportööriga peab igati nõustuma, tema ettepanekutel on mõtet. aga suur probleem on see, kes maksab, kust te selle raha leiate? meile siin juba selgitati mitmetes liikmesriikides ja eriti Prantsusmaal, et Eh, selline eh, võrdsete võimaluste pensioniaeg on möödas. Eh, üks võimalus midagi muuta on minna kuuekümne viiendal aast-, eluaastal pensionile, seitsmekümnendal eluaastal, eluiga ju pikeneb, aga Prantsusmaal on tegelikult vastupidi olnud viimase aasta jooksul ja nüüd kõik need ettepanekud pensioni ülekandmiseks, pensioniraha ülekandmiseks on nii head, aga ma nagu ütlesin, see on ikkagi väga keeruline, sellepärast et liikmesriikides on olukord erinev. meeste ja naiste va-, olukord on erinev just nende täiesti erinevate karjääride tõttu ja e, selle tõttu, et naiste töö on järjest-järjest ebakindlamaks e, kapitalismi tingimustes muutunud. seetõttu küsingi, kuidas ja kelle rahaga te maksate kõik need ettepanekud kinni? <clears throat> ja nüüd? anna Kirke, palun pooleteiseks minutiks. suur tänu, esimees, jah, on vaja Euroopa strateegiat selleks, et äh, pensionilõhet äh, vähendada ja ennetada, isegi kui liikmesriigid peavad seda rakendama. ühte asja aga peame saavutama, nimelt äh, fakte tuleb õigete nimedega nimetada. ilmselgelt on aastaid lastega kodus olevad emad praegu raskustes. me räägime sellest, et naised tahavad tulla tagasi tööturule, aga kas tõesti kõik naised seda tahavad ja kas kõik isad seda tahavad, et naised lähevad tööturule tagasi? võib olla ju ka ema või isa ilma selleta, et eh, igapäevast spagaati teha töö ja eraelu vahel. kui eh, naisel, eh, kellel on kolm või rohkem last, ei ole võib-olla isegi valikut enam praegu, selle asemel, et rääkida nendest, kaasame sellesse raamistikku, teeme Äh, hooldusajad, ükskõik kas vanurite või laste omad, äh, millessegi, mis, millekski, mis looksid, loeksid ka pensioniaastate hulka, kuidas seda teha, kuidas äh, maksta? makstakse ilmselt teiste solidaarsuse nimel. hooldusõig-, hooldusaastad peaks siis olema kaasatud pensioniarvestusse, see aitaks palju paremini kui see kolmkümmend aastat alusasusid palgalõhe alusel suur tänu, Jerome Lennars, palun. suur tänu teile, esimees. selge on, et tegemist on väga olulise teemaga, kui me räägime äh, pensionite lõhest äh, soo alusel, aga äh, eelkõige on ikkagi pensionite küsimus liikmesriikide pärusmaa ja pensionite maastik on väga erinev, meil on näiteks pensionis, Hollandis, minu koduriigis pensionisüsteem, kus on äh, teise samba pensioni küsimus, aga see, et me siin Euroopa tasandil kõike ühe mõõdupuuga mõõdame probleemide äh, osas, mida ei ole lahendatud veel liikmesriikides, see on võimatu, kui ma mõtlen nüüd äh, av-, riigi miinimumpensionitele miinimum äh, palga suurenemine, miinimumpensioni aastad ja nii edasi, nii edasi, see kõik on teemade ring, mis tegelikult ei ole meie parlamendi pädevuses, jah, oluline ja huvitav on seda arutelu pidada, aga arutelu peaksid eelkõige pidama liikmesriigid, õppima üksteiselt äh, ja kõik need äh, õiguslikud ettepanekud siin praegu asjade osas, milles me ei saa üldse kaasa riikides, ei ole, rääkida ei ole üldse meie aja kõige mõistlikum kasutamine. suur tänu! ja viimane kõneleja äh,, kolleeg äh, Rennas, tuletaksin teile meelde, et eelmise mandaadi jooksul juba tegelesime me äh, nende küsimustega mitte omaenda algatusel, siin olid valged raamatud ja rohelised raamatud, mis äh, puudutas äh, äh töö ja äh, pikkust meie parlamendi pädevus, ükskõik kui pisike ta ei ole, äh, pensioni ja muudes küsimustes, sinna ei saa suunata oma tähelepanu nüüd siis, kui see meie äh, suund ei meeldi teile. komisjonil on väga palju uuringuid ning Euroopa tasandil on see teema juba tõstatatud. tahaksin teie tähelepanu sellele suunata, siis saaksime ehk äh, tööprotsessis edaspidi olla ühel nõul selles küsimuses ja suur tänu. Läheme edasi järgmise päevakorrapunktini mis on äh, rakendusraport Erasmus pluss programmi kohta. Emilian Pavel on raportööriks, kaks minutit on teil aega, palun. aitäh, ma loodan, et sellest mulle piisab. kõigepealt tahaksin öelda, et mul on väga hea meel, et ma sain selle teemaga tegeleda, koostada raporti selle teema kohta, mis on, äh, mis puudutab väga paljude eurooplaste elu oluline on selle programmi tõhus elluviimine, et saavutada maksimaalseid tulemusi ja oluline on muidugi koostööd teha selle raporti koostamisel ka kuldkomisjoniga, eh, arvestada, et saame panuse anda ka komisjoni vahearuandesse. Euroopa Parlamendil on nüüd eh, hea võimalus tõstatada eh, tegelikke küsimusi, mis puudutavad Erasmus pluss programmi. et septembri alguses toimus äh, arvamuste vahetus variraportööridega ja siis kutsusime Euroopa Komisjoni ja teisi olulisi sidusrühmi ka sinna. pean nõustuma, et tõesti Erasmus pluss on praegu õige suuna võtnud, aga veel väga palju võib paremaks muuta. oma arvamuses olen esile toonud meie prioriteedid, olen rääkinud äh, äh, kõigepealt näiteks sellest, et, et mobiilsus on eluliselt tähtis sotsiaalse kaasatuse ja tööhõive äh, suurendamiseks. teiseks äh, rõhutasin, et Erasmuse projektid äh, viivad paremasse vastavusse koolituse ja tööturu ning kolmandaks see mõjutab mitmeid integratsiooniprogramme ja neljandaks rääkisin äh, nendest ainepunktide ülekandmise süsteemist, mis peaks muutuma läbipaistvamaks. nüüd ma tahaksin eriti rõhutada, et Erasmus plussi elluviimisel on eriti tähtis asjakohane rahaline toetus, eriti kaugematest piirkondadest inimeste jaoks tuleb arvestada reaalse olukorraga, tuleb vältida diskrimineerimist ja tuleb teha nii, et täidetaks programmi reegleid ja seda igal pool kõigis liikmesriikides. meie toetus äh, Erasmuse edule on selge, me tahaksime, et äh, Erasmus aitaks kaasa kultuuridevahelisele teineteise mõistmisele, keeleõppele. tähtis on, et mõistetaks, ähm, milliseid kogemusi on saadud, äh, vahetataks kogemusi ja lõpuks tahaksin veel Äh, rõhutada kolleegidelt õppimise vajadust ja mitte ainult. Äh, loodan, et jäin aja piiridesse, tänan. Tom van den Kandelare. kolleeg van den Kandelare. suur aitäh, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin täna raportööri selle arvamuse ettepaneku eest mis käsitles Erasmus plussi äh, rakendamist. ta rääkis, et tuleb kultuurikomisjoniga koostööd teha, aga minu arvates ähm, tähtis äh, asja õigesti väärtustada. ma olen ise Erasmus programmis osalenud aastal kaks tuhat viis ja äh, minu oma kogemus äh, võiks aidata ka sidusrühmade äh, arvamuste vahetusele kaasa. juba veel täna hommikulgi rääkisime sellest. nüüd üks äh, meie põhimuresid oli see, et ähm, programmi kvaliteet peaks säilima. üliõpilased sooviksid kvaliteetset õpet saada, kogemused äh, peaksid aitama tööturul äh, tulevasi töötajaid. tähtis on õppida uusi oskusi stažöörina, saada uusi kogemusi ja hiljem peab olema võim-, võimalik neid kogemusi ja teadmisi kasutada tööturul, nii et need ka välja paistaksid, et neid ka tööandja näeks. tänan. suur tänu, Helga Stevens ECR nimel ei ole saalis. Renate Veber siis Alde nimel, palun. ka ei ole kohal. siis Gonzales Peñas, palun. Muchas gracias, quería agradecer a, al ponente. suur aitäh. tahaksin öelda suur tänu raportöörile tehtud töö eest selle eest, et ta oli nii avatud, töötas nii konstruktiivselt. minu arvates on kaks põhiväljakutset seotud sellega, kuidas erinevate äh, Erasmuse kandidaatide äh, taset ühtlustada ja äh, teiseks ma kardan, et Erasmus pluss muut-, muutub selliseks äh, programmis, mis, äh, programmiks, mis lihtsalt aitab noortel ähm, vältida selliseid ajutisi töökohti. Äh, me oleme kuulnud, et noortel on raskusi stažööri või stažeerimiskohtade ja, ja väljaõppekohtade kohta informatsiooni saada. me teame, et eelmisel aastal ei, ei saanud sugugi kõik kandidaat osaleda programmis, me võiksime seda programmi laiendada, selle läbi vähendada noorte tööpuudust, aga peame tegema ikkagi nii, et äh, et need äh, õpipoisid ei asendaks töötajaid, kel peaks olema tagatud kõik töötaja õigused muidugi me arvame ka, et ähm, Erasmus on tegelikult Euroopa, eurooplaste lõimumiseks teinud palju rohkem ära kui mingi ükskõik missugune teine programm või projekt. seetõttu tuleb seda, seda projekti edasi arendada ja peame äh, kasutama seda ära selleks, et äh, õppele ja tööturule oleks võrdne ligipääs tagatud, mitte ebavõrdne. tänan suur tänu. Laura Agea ei ole samuti saalis. Joel Melin. Dominic Martin siis palun. Merci, president. aitäh. see arvamuse projekt programmi Erasmus rakendamise aruande kohta äh, räägib äh, liidu in, äh, eesmärgist mobiilsust suurendada ja jällegi deformeerida, äh, moonutada Euroopa Liitu ja räägitakse lausa kõikidest äh, haridustasanditest, mis mobiilsust tulevikus peaks suurendama, no mis siis? töötud peaksid saama teistesse regioonidesse Euroopa Liitu minna tööd otsima, kui seal on töökätest puudus Eh, järjest rohkem, eh, nagu raportöör siin ka rõhutab, on vaja integreerida. Eh, rõhutatakse siis migrantide integreerimist, jah, ja, ja, ja kasutada selleks siis Erasmus plussi ja veel rohkem rõhutada seda Euroopa Liidu esialgset eesmärki, noh kõige tähtsam on ikka Euroopa Liit, nagu ikka. ei ole rohkem sõnasoovijaid praegusel hetkel, ütleb esimees, aga Helga Stevens on veidi hiljem saali jõudnud ja nüüd on temale ECR-i nimel sõna, palun. Dank u wel, voorzitter en collega's. Ik wil kolleegid, tahaksin öelda raportöörile suur tänu selle väga hea teksti eest. selle teksti alusel äh, on võimalik äh, saada väga häid tulemusi. Äh, kui te lubate, räägiksin paarist olulisest punktist. nõustun raportööriga täiesti selles suhtes, et Erasmus plussil võib olla positiivne mõju tööturule. see annab inimestele võimaluse saada väga konkreetseid oskusi, kogemusi, mis on vajalikud tööturul. kui te ühinete Erasmus pluss töö äh,, programmiga, siis on võimalik teil palju lihts-, lihtsamini tööd leida. investeeringud Erasmus pluss programmi on muidugi investeeringud tööturule, töökohtadesse, palkadesse äh,, aga oluline on tõesti äh, vaadelda ka seda programmi teisest aspektist, kuidas haridussektor ja tööturg saaksid paremini koostööd teha. kui seda ei toimu, siis on äh, sellel ka konkurentsivõimele katastroofilised tagajärjed. Äh, peame sellist äh, hariduse sildade mõtet edendama. hariduses peab olema võimalik igakülgselt kõigile omaseid eh, oskusi arendada ja, ja iga eripära arvestada. Erasmus plussil on omad eesmärgid, eh, põhieesmärgid, aga me, me ei tohi ära unustada, et programm peaks olema kvaliteetne. tähtis ei ole mitte ainult hõlmatud üliõpilaste arv, vaid ka kvaliteet paket ja veel me peaksime palju rohkem rääkima ka Erasmus plussi ligipääsetavusest praegusel hetkel. on seoses ligipääsetavusega päris mitmeid probleeme alustuseks juba see halduskoormus, see bürokraatia, et inimesed, kes tahavad mujale õppima minna, peavad ise maksma tõlke eest. ja nüüd ma ei tahaks rääkida siin haavatavatest kodanikest või puuetega inimestest, aga oleks siiski hea, kui ka neid minu tehtud ettepanekuid arvestataks raportis. tänan. So, danke schön. <laughs> Ist das für Zeit? Ja, suur tänu kahekümne üheksandal septembril kaksteist null null muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja kaheksandal novembril äh, toimub hääletamine tööhõivekomisjonis. nüüd me oleme välja teeninud äh, pausi. ma lubasin, et me alustame hääletamisega kell seitseteist nelikümmend viis. suitsetajad rõõmustavad, sealhulgas ka mina ja need, kelle kõneaega ma kärpisin, nende ees palun vabandust, aga seda kõike ei saa ju ette näha, nii et istung on katkestatud kuni seitseteist neljakümne viieni, siis alustame hääletamisega, aitäh!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

Dann starten wir in die Abstimmung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt. Alustame hääletusega. Päevakorrapunkt äh, number 10. EGF kasutusele võtmine, äh, selle taotlust käsitleva kirjavormis avalduse vastuvõtmine. Kõigepealt äh, Soome Microsoft. Kas kõik on hääletanud? Siis on hääletamine lõppenud see on vastu võetud. kõigepealt äh, juhtum äh, EGF äh, Ericsson Rootsi, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. suur tänu. edasi päevakorrapunkt number üksteist väikeste transpordiettevõtjad uued võimalused ja koostööl põhinevad ärimudelid. kompromiss C. suur tänu, kes on vastu? vastu võetud. kompromiss N, kes on poolt? vastu? vastu võetud edasi kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi lõige üks A uus, kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss F, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss G, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi lõige kaks A uus kakskümmend kaheksa, muudatused annab poolt, vastu erapooletud. ja see tuleb nüüd elektrooniliselt üle kontrollida. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud. vastu võetud. edasi kompromiss U poolt, vastu, erapooletud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 siis meil on neli B uus, kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus poolt, vastu, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi viis A uus, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss äh, B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss, vabandust, äh, lõige kuus A muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa äh, poolt vastu ja selle vaatame nüüd elektrooniliselt üle. kaheksakümmend üheksa. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd siis edasi muudatusettepanek kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa teine osa langeb ära, vabandust. ja nüüd äh, põhjendus punkt A, A muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss T poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja edasi muudatusmärk kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja kogu lõpphääletus elektrooniliselt, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud. kolmkümmend viis äh, poolt, kaks vastu, üheksa erapooletut. suur tänu ja õnnesoovid raportöörile nii, toimub väike vahetus. Have a look on it. If I go further. So, dann ist aufgerufen. Niisiis, nüüd päevakorrapunkt number kaksteist, majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta prioriteetide rakendamine, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss GA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi, muudatusettepanek kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Next is from amendment nineteen. muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi. meil on äh, muudatusettepanek kakskümmend viis, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. selle peame üle kontrollima, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. hääletamine on alanud, selle kontrollime ka üle. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud. ja see on tagasi lükatud ja muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja edasi muudatusettepanek nelikümmend seitse, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et see on tagasi lükatud, aga tuleb üle kontrollida nii et nelikümmend seitse teine osa hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud. nii et kakskümmend neli, kahekümne nelja vastu tagasi lükatud. nüüd edasi muudatusettepanek viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss G poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, samuti kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu. jah, keeruline on aru saada, nii et kontrollime ka selle osa viiskümmend kaks teine osa. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud ja see on tagasi lükatud. edasi viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kontrollime üle ja suur tänu kas kõik on hääletanud? ja vastu võetud. vabandust. vaatasin natukene valesti. edasi muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, viiskümmend viis, hääletamine on alanud. on alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek äh, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, viiskümmend seitse elektrooniline hääletus, palun. Alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud. vastu võetud. ma igaks juhuks äh, kontrollin üle, kui äh, olukord ei ole kindel. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Te usal-, üldsegi ei usalda mind. ühesõnaga, muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud? muudatusettepanek viiskümmend üheksa ja kuuskümmend, need on identsed, need, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss H poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatustämärk seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muud, mis soovite üle kontrollida või? muudatusettepanek seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ja selle kontrollime üle. kas kõik on hääletanud, vastu võetud? nii, edasi seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletud. kontrollime üle. seitsekümmend üheksa elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? jah. vastu võetud. edasi kaheksakümmend üks, kaheksakümmend kaks, need on identsed, hääletame koos, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, seal teisele osale tuleb lisada juurde poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi üheksakümmend kolm, seal on nimelise hääletuse taotlus äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt, kes on kõigepealt äh, nimelise hääletuse protseduuri poolt. siin on vaja, et te tõuseksite püsti, kui te pooldate seda nimelist hääletust jah, see on siis üks neljandik, jah, ma arvan, et see on isegi enam kui üks neljandik. hästi. niisiis, siis hääletame elektrooniliselt üheksakümmend kolm esimene osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? see on hääletamine lõppenud. vastu võetud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 kas kõik on hääletanud? nii, siis on hääletamine lõppenud. ja nüüd teine osa üheksakümne kolmest, ka nimeline hääletus. samuti nimeline hääletus, jah? palun kinnitage veel kord, et te olete selle poolt püsti tõustes. ja see on ka hea vereringele. suur tänu see oli ka enam kui üks neljandik, niisiis äh, üheksakümmend kolm teine osa nimele hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi üheksakümmend viis poolt vastu. tundub, et ei viitsi enam kätt tõsta, sellisel kellaajal ei peaks nii väsinud juba olema, nii et oleme sunnitud elektrooniliselt üle kontrollima. kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud, tagasi lükatud niisiis üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud ja see tuleb elektrooniliselt üle kontrollida. üheksakümmend seitse, elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi nimeline hääletus äh, üheksakümmend kaheksa, selline taotlus on sotsiaaldemokraatidelt palun. jällegi enam kui üks neljandik, suur tänu. siis äh, üheksakümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt üle. sada kaks elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime selle üle, sada neli esimene osa ja hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud vastu võetud. teine osa saja viiest, saja neljast, vabandust, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse, jällegi osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud. mulle tundub, et äh, vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks üle. kas kõik on hääletanud? jah, vastu võetud. ja kolmas osa poolt, vastu, erapooletud selle kontrollime ka üle kontrollime kolmanda osa üle. elektrooniline hääletus sada seitse. kas kõik on hääletanud? tundub, et nii see on ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaheksa. sada kaheksa poolt, vastu mulle tundub, et tagasi lükatud. kontrollime seda. elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? ja tundub, et on. kakskümmend kaks, kahekümne kahe vastu. nii, sada üheksa, muudatusettepanek sada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. miks te nii umbusklikud olete? nii et sada kümme, vabandust, sada üheksa, hääletame elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? jah. vastu võetud. edasi sada kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist on tagasi võetud, jah. ei pea mäletama, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud. ja kontrollime üle, sada 100 kaksteist, kuna see oli teie erisoov, hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud ja siis on hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu. ja selle kontrollime üle. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? jah. tagasi lükatud siis edasi sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud ja selle kontrollime ka üle. sada kakskümmend üks, elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? niisiis on hääletamine lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss L poolt koos suulise muudatusettepanekuga, nii nagu siin kirjas on. poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. edasi sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud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 ja selle kontrollime üle sada nelikümmend kaks elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? jah, siis on hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend neli, kontrollime üle sada nelikümmend kolm, elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend neli poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd põhjenduspunktid, muudatusettepaneku üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd olemegi jõudnud lõpphääletuseni. hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? jah. raport on äh, vastu võetud kolmekümne viie poolthäälega, kaksteist vastuhäält, keegi erapooletu ei olnud. õnnesoovid äh, raportöörile. ja olemegi tänaseks oma töödega ühel pool järgmised koosolekud on äh, kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal oktoobril, soovin teile ilusat õhtut!